Äh, tere päevast kõigile, me võime nüüd alustada oma koosolekuga, aitäh. Äh, ütleb esinaine ja Elisabeth jätkab itaalia keeles. Äh, kõigepealt tahaks tänada kõiki, kes siin kohal on. tahaksin samuti tänada äh, sekretäriaati, tegemist on meie esimese tööpäevaga uuel aastal ja seetõttu tahaksin teile kõigile soovida kõike paremat uueks aastaks. ja ma loodan, et meie töö on edukas ja me saavutame häid tulemusi. mul on veel mõned märkused. ka jõulupuhkuse ajal äh, toimus Euroopas mitmeid sündmusi ka Vahemerel ja mujal maailmas, ähm, mis meid siin Brüsselis samuti puudutavad. Äh, olukord on muutunud palju tundlikumaks. nii et, et ma arvan, et äh, kultuuri ja hariduse ja kultuuride vahelistesse vahetustesse on äh, vajalik investeerida. see on vajalikum praegu rohkem kui kunagi varem. teiseks Äh, viimastel päevadel äh, olete te näinud, et äh, kõige kõrgemal tasandil on avaldatud sügavat muret, sealhulgas on sellist muret avaldanud ka härra Timmermans ja volinik Oettinger. samuti Euroopa Kirjastajate Assotsiatsioon ja Ajakirjanike Assotsiatsioon. Neid sest eh, neid teeb murelikuks eh, otsus, mille on langetanud Poola valitsus, eh, see otsus puudutab jõulude ajal vastu võetud seadust. selle Äh, see seadus puudutab siis just nimelt äh, tele- ja ringhäälingu asutuste juhtkonda. Äh, ringhäälingu küsimused on liikmesriikide pädevuses ja nii see peakski olema, aga härra Timmermans on öelnud, et me peaksime tagama siiski meediapluralismi ja sõnavabaduse, selleks peavad olema olemas tagatised ringhäälinguorganite juht on vallandatud, nii et, et olukord on tõesti väga tundlik. Te teate, et seda teemat äh, kolmeteistkümnendal jaanuaril arutatakse Euroopa Komisjonis ja kindlasti äh, käsitleme seda teemat ka täiskogu istungil. nõukogu teeb äh, ja komisjon teevad selleteemalise avalduse ning ähm, meie Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonis loomulikult osaleme ka selles protsessis. loomulikult peame austama lähimuspõhimõtet, aga ma arvan, et äh, mis puudutab põhiõiguste hartat, siis põhiõiguste hartaga on sellised õigused ju tagatud ja neid tuleb kaitsta. me peame vaatama, kuidas me seda teeme, kas me äh, koostame resolutsiooni, seda asja peame fraktsioonidega arutama aga ma arvan, et äh, oleks oluline, et me seda teemat arutaksime ja tugineksime viimasele infole, mis meil on. Läheme nüüd päevakorra kinnitamise juurde. me oleme päevakorda viimase paari tunni jooksul muutnud ja see puudutab meie seitsmendat päevakorrapunkti organisatsioonilistel ja tehnilistel kaalutlustel äh, oleme äh, edasi lükanud selle päevakorrapunkti, nii et, et Euroopa ajaloomaja teemaline mõttevahetus toimub kunagi meie komisjoni järgnevatel kohtumistel. ma arvan, et meie kõigi huvides on see, et kõik äh, osapooled on kohal, et tehnilised eksperdid on kohal, Euroopa ajaloomaja esindajad ja teised niisiis, et kõik need, selleks, et kõik need inimesed saaksid kohal olla äh, ja täna nad paraku ei saanud, siis me otsustasime, et oleks parem, kui me seda teemat käsitleksime kunagi hiljem. aga kas teiste päevakorrapunktide osas olete nõus? niisiis, siis läheme teise päevakorrapunkti juurde, kolmanda detsembri koosoleku protokollid, kas kellelgi on midagi öelda, kui ei ole, siis läheme edasi juhataja teadaannete juurde Prantsuse, Itaalia, Inglise, Taani, Kreeka, Eesti, Tšehhi, Ungari, Malta, Läti, Poola, Sloveenia, Bulgaaria ja rumeeni keelde on tõlge olemas. Äh, seda koosolekut kantakse üle ka internetis. nagu te teate, seitsmenda detsembri koordinaatorite otsused on laiali saadetud kõigile kultuurikomisjoni liikmetele Äh, seda tehti üheksandal detsembril ja need on heaks kiidetud, sest et kuueteistkümnendaks detsembrist keegi vastuväiteid ei esitanud, need on, nad on ametlikult kinnitatud. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on väga oluline punkt, selle kallal on tehtud väga palju tööd ja taha, tahaks teada äh, Petra, tahaksin tänada Petra Kammer-Evertit selle eest ta on teinud väga palju Äh, selleks, et kaitsta seisukohti, mis võeti vastu kultuurikomisjonis. nagu te teate, me tahtsime teha temaga koostööd selleks, et hinnata digitaalse strateegia tagasisidet. Äh, tegemist on siis ITRE ja IMCO komisjoni ühise ettevõtmisega. lõpparuanne Äh, valmis mõlema juhtkomisjoni keerulise töö tulemusena ja kaasatud komisjonist, sealhulgas siis ka kultuurikomisjon. Äh, ja vastavalt äh, artiklile nelikümmend viis oli meil teatud valdkondades ainupädevus. me tõesti arutasime seda teemat ja kõikide komisjonide seisukohad tõesti leidsid ka kajastamist ja tahaksin tänada ka variraportööre nende poolt tehtud töö eest, meil õnnestus äh, tõesti oma punktid kokku võtta ja me ei jäänud kaotajaks oluliste poliitiliste punktide osas. niisiis äh, annaksin Petrale võimaluse äh, anda meile ülevaade, mis siis toimus hääletusel IMCO-l, mida hääletati detsembrikuisel Strasbourgi nädalal ja siis alustame ka arutelu niisiis, Petra, palun. aitäh, äh, Silvia. ka mina tahaksin oma poolt soovida kõigile kohaleolijatele väga edukat ja õnnelikku uut aastat mis puudutab nüüd digitaalse ühisturu raporteid, siis te kõik teate, et see oli Äh, üsnagi keeruline raport, äh, komisjonidel olid erinevad pädevused, äh, põhipädevused olid erinevad, siis olid osad komisjonidel ainupädevused, need olid siis jagunenud erinevate komisjonide vahel ja seega oli siin seda koos kõike väga raske menetleda ja lõpuks sellist sidusat raportit kokku panna näiteks kas või IMCO-s ja ITRE-s juhtkomisjonides esitati üle tuhande muudatusettepaneku Ehm, ja veel kuus täiendavat komisjoni oli kaasatud ja siis veel viiel komisjonil olid eh, ka teatud eh, ainupädevused ja ka nende arvamustele esitati ligemale kaheksasada muudatusettepanekut. Ehm, ma arvan, et ehm, me eh, arvestades seda, kui palju neid muudatusettepanekuid oli, me tõesti nägime, et protsess oli raske ja, ja Äh, lõppkokkuvõtteks oli meil siis kakssada kakskümmend muudatusettevõt-, muudatusettepanekut ja meil tõepoolest õnnestus äh, siin tõesti väga hea tasakaalustatud kompromiss saavutada erinevate komisjonide vahel. ja ma usun, et äh, me peame olema valmis ka seda leitud kompromissi täiskogul kaitsma või sellega leppima ja äh, tahaksin veel mainida, et äh, neid asju, mis kultuurikomisjoni seisukohalt eriti äh, äh olulised on, meil oli siin teatud küsimustes ainupädevus ja kõik teadsid, mida meie siin komisjonis oleme otsustanud audiovisuaalse direktiivi läbivaatamise osa kuigi me pole seal, IMCO-s ja EITRES pole selle üle veel hääletatud, nii et, et kõik juba teavad, mida me oleme teinud Ähm, ja äh, äh, see direktiivi, see, mida me selle direktiiviga tegime, oli juba üsna ulatuslik ja me üritasime saavutada tasakaalu, äh, arvestades siis selle teksti pikkust, me üritasime Äh, seda, mida me olime otsustanud, me olid, üritasime siis seda veel kord kokku võtta ja ma arvan, et see meil õnnestus ning variraportööridega äh, me seda ka arutasime, ma arvan, et meil on õnnestunud siiski üsna suur osa sellest audiovisuaaldirektiivist äh, siia sisse saada need on siis ka sellesse raportisse sisse läinud, näiteks päritolumaa põhimõte, võib-olla ei ole päris niimoodi kajandamist leidnud, nagu meie oleksime soovinud. ja ja me peaksime ka siis eh, nõndanimetatud siis foorumi eh, valimise Äh, ära lõpetama, et, et, et teenusepakkuja ei saaks ise otsustada siis, millistes riikides ta teatud piiranguid oma teenustele äh, kehtestab, nii et, et selles valdkonnas me peaksime veel kasutama neid võimalusi, mis on äh, autovisuaalne sisu peab täielikult siis selle direktiivi poolt olema reguleeritud, reguleeritud olema ja autovisuaalne sisu avalikus, äh, mis on avalikes huvides, siin peaks ka liikmesriikidele jääma võimalus äh, oma reegleid kehtestada, mis edendavad kultuurilist ja keelelist mit-, äh, mitmekesisust ja samuti austavad arvamusvabamust ning mis puudutab nüüd ähm, direktiivi, siis direktiiv kehtestab miinimumstandardid Euroopas kogu digitaalsele sisule ja me saame siin, oleme siin väga selgelt öelda, et me ei saa siin lubada mingit erinevust äh, online sisu ja mitte online sisu vahel ja äh, meil äh, oli selles küsimuses ka vastuolusid ITRE ja IMCO variraportööridega ja kuna tegemist oli siis meie komisjoni ainupädevusse kuuluva asj, asjaga, siis saavutasime siiski, mis tahtsime ja ma tahaksin, et liikmesriikidel oleks võib-olla reklaami osas eh, suurem vabadus eh, ning seda, kuidas eh, otsustada siis, milline on reklaami osakaal programmides ja või ma ei tea, võib-olla peaks kohulikult, kohustuslikus korras ka selle kolmeetapilise testi äh, Eh, kehtestama, see on eh, midagi, eh, mis endiselt on veel lahendamata, mis puudutab autoriõigusi, siis selles vallas toimusid meil üsna rasked arutelud juhtkomisjonides, samuti juurikomisjonis, aga ka selles valdkonnas õnnestus meil siiski juuri- ja kultuurikomisjoniga ühine tekst kokku panna ja seal mainitakse ka seda, et autori õigusel toodetakse seda, et äh, inimeste loominguline tegevus leiab tasustamist ja mainitakse ka seda, et autoriõigus peab edendama kultuurilist mitmekesisust, et kultuurisektori ees on erilised väljakutsed, mis puudutab rahastamist ja samuti territoriaalsuse põhimõte ja see mis puudutab nüüd äh, autovisuaalseid teoseid, siis on jällegi siin see äh, geograafilise äh, piiramise küsimus, geoblokingu küsimus, näiteks kuidas see puudutab teadus- ja uurimistegevust ja nende andmete kasutamist seal valdkonnas, et siin on veel ühte-teist vaja ära teha ja loomulikult on Äh, selliseid asju, mis ei ole meie ainupädevuses ja ka nendes valdkondades meil on õnnestunud näiteks digitaalteoste käibemaksu vähendada e-raamatute osas me, me oleme juba korduvalt oma raportites seda nõudnud, me oleme öelnud, et eh, siin ei ole vaja hakata tegema mingit vahet eh, erinevate toodete käibemaksuseaduste vahel, eh, olgu siis, ostku inimene siis selle raamatu nii-öelda füüsiliselt või e-raamatu kujul see leidis samuti see seisukoht raportis kajastamist, me valmistusime siis ka rasketeks läbirääkimisteks nende eelnevate platvormide küsimuste Äh, selles äh, küsimuses ei ole meil ainupädevust ja ma arvan, et meil õnnestus siiski arukaid äh, kompromisse leida. meie kultuurikomisjonis nõudsime väga selgelt komisjonilt konkreetset platvormi definitsiooni Eh, seda nõuti nii ITRE kui ka IMCO komisjonis, ITRE võib-olla läks natuke liiga kaugele ja meil on siis kuuekümne neljas punkt eh, audiovisuaalmeedia direktiivis, mis puudutab neid platvorme, seda punkti aga paraku ei muudetud ning veel ühes teises kohas on meil punkt kolm, kolm, üks ja punkt kuuskümmend üks kus me räägime nendest miinimumõigustest, et eh, kõik need platvormid, eh, mis tegutsevad kultuuritoodetega ja iseäranis audiovisuaalmeedia toodetega, eh, vajavad erilist kohtlemist selleks, et UNESCO konventsiooni põhimõtteid edendada, see oli see kompromiss, mis me välja pakkusime ja nagu ma ütlesin, meie kultuurikomisjonina asetasime suurt rõhku just nimelt sellele, et need online platvormid, platvormid, mis audiovisuaalse eh, meediaga, mis audiovisuaalmeediat propageerivad, et need, neid ei saaks kohelda, ei tohi kohelda samamoodi nagu neid platvorme, mille läbi näiteks kaupu müüakse või hotelle broneeritakse, siin ei ole tegu mingi eh, eh, toi-, mingite toiduainete tegemist, on kultuurikaupadega Eh, need lahingud ei olnud kerged, aga lõpuks meil õnnestus eh, siiski saavutada seda, mida me soovisime, see, mis platvormi kohta selles tekstis sees on, on meile mingis mõttes vastuvõetav, eh, kuigi mulle tundub, et see, mis meie kultuurikomisjoni raportis kirjas oli, oli parem, sellepärast et see oli konkreetsem, aga nagu ütlesin, ma juba ütlesin, see ei läinud läbi ja ma arvan, et me võime siiski ka äh, leppida mm, sellega, mis praegu on ja võib-olla, võib-olla algatusraport ei olegi kõige õigem raport, mille Äh, raames selliseid normeerivaid arutelusid pisa, pidada, nii et, et võib-olla peame nende õigusloomealaste küsimustega edasi tegelema. geoblokeerimise osas oleme ka väga selgelt öelnud, et äh, geoblokeerimine tulevikus ei tohiks enam lubatud olla äh, siin tekstis on siiski ka mõningaid selliseid kohti, mis väga selgelt ei ütle, Ähm, ähm, mis on õigustatud ja mis ei ole õigustatud ning äh, äh, punkt, äh, punkt kakskümmend kuus meie raportis oli natukene selgem, aga see praegune punkt kolmkümmend kaheksa siis ütleb väga selge, meil on vaja üle-euroopalisi litsentse, see punkt oli tegelikult ka meie jaoks üsna oluline. siin ei ole küll kohustust selliseid litsentse kasutusele võtta ja territoriaalne litsenseerimine on samuti oluline, nii et, et ma arvan, et mingis mõttes on see siis kooskõlas sellega, mida meie siin kultuurikomisjonis oleme otsustanud äh, ja veel äh, meediakompetentsi küsimus, siin oli, jagasime pädevust tööhõivekomisjoniga ja ma arvan, et siin õnnestus meil ka saavutada tööhõivekomisjoniga väga hea ja sidus tekst. Äh, äh, tööhõivekomisjon pöördas tähelepanu just nimelt siis töösuhetega seonduvale, meie siis ülikoolidele, kutseõppele ja nõnda edasi, nii et, et ma arvasin, et meil õnnestus siin hea tekst kokku panna, nii et, et ma usun, et vaatamata kõigile nendele probleemidele, mis selle äh, tööga seotud oli, äh, õnnestus meil lõppkokkuvõttes siiski üsna hea raport ja üsna hea kompromiss saavutada. jah, mõnes kohas võib-olla oleks asi võinud olla selgem, aga kompromissi läbirääkimistel juhtub ikkagi niimoodi, et äh, Äh, mõned asjad jäävad udusemaks, aga ma arvan, et me panime siiski oma raportis rõhu õigetele asjadele ja edaspidi peame siis vaatama, mida me nende õigusloomealaste ettepanekutega, millega me tulevikus tegeleme, et me ka nendega läheksime siis samas suunas ja vaataksime, et läheksime suunas, siis meie kultuurikomisjoni jaoks on olulised, nii et, et suur aitäh! Eh, grazie Petra anche per questa illustrazione così chiara. Suur tänu Petra, suur tänu selguse eest ja selle eest, et äh, sa kaitsesid paljusid punkte, mis on olulised meie jaoks kultuurikomisjonis, hoolimata raskustest. osades kompromissidest tuli meie algpositsioon selgemalt välja kui teistes aga väga oluline on see, et järgmistel hääletustel meil ei oleks tagasilööke. nüüd äh, annan sõna järgmistele kõnelejatele, palun. suur tänu äh, ka minu poolt kõikidele. alustuseks äh, head uut aastat. ma soovin tänada Petrat hea koostöö eest, mis tal oli variraportööridega. soovin tänada ta teda ka meie kaasamise eest läbirääkimistesse, mis äh, peeti juhtivate komisjonidega. suur tänu! sarnaselt Petraga olen ma arvamusel, et äh, meie oma arvamuses olid mitmed punktid selgemalt ja paremini välja toodud. on meil siiski head kompromissid saavutatud, millega me läheme täiskogule algatusraport on selline, mis võimaldab äh, õigusloomeprotsessis hiljem ka seni segaseks jäänud äh, aspekte täpsustada. ja kultuurisektoris ähm, meie sektorit puudutavate teemadega seoses on järgmistel kuudel veel tõesti väga palju tööd vaja ära teha. me ei saa ka kõiki digitaalseid äh, teenuseid ja aspekte samasse patta visata, ükskõik, kas me räägime kultuurikaupade müügist äh, või äh, näiteks reisipakettide müügist, siis need on täiesti erinevad aspektid, erinevad teenused ma usun, et meil tuleb osades komisjonides teha siin veel kõvasti veenmistööd, aga ma siiski näen tulevikku positiivselt. me oleme nüüd äh, viimastel aastatel äh, suutnud kultuuriteema tugevamalt esile tõsta võrreldes äh, selle ajaga, kui digitaliseerimisest veel juttu ei olnud. kultuuri sektor on tugevalt mõjutatud äh, muudatustest, mida toob endaga kaasa digitaalne areng. tähelepanu tuleb pöörata meil nüüd äh, sellele, et need muudatusettepanekud, mida arvatavasti hakatakse täiskogule esitama, ei äh, lõhuks seda habrast kompromissi, mis meil praegu on. ma arvan, et nende ühiste lahenduste leidmine oli niigi raske ja me peame tõesti vaatama, et äh, me ei laskuks äh, vaidlustesse platvormide teemal, näiteks kuidas ühte või teist äh, reguleerida. mis puudutab teemat platvormid, siis oluline on toonitada, et platvorme on väga erinevaid, me ei saa neid kohelda ühesuguselt, kõiki ei ole vaja samal määral reguleerida, oma raportis me ütlesime ka selgelt, et me ei soovi uut platvormide reguleerimist, vaid et me soovime, et Euroopa Komisjon defineeriks platvormid ja siis vastavalt äh, sellele tooks ka välja, milliseid platvorme on vaja reguleerida ja milliseid mitte. ma usun, et järgmistel nädalatel me peaksime IMCO ja ITRE komisjoniga vastavalt veenma, ITRE oli siinkohal suuremaks äh, probleemiks isegi. ühesõnaga, et iga platvormi ei ole vaja tugevalt äh, reguleerida, vaid kõigepealt tuleb täpsustada, millest me räägime, millega on tegemist ja siis panna paika, mis on konkreetses valdkonnas vajalik ja mida ei oleks vaja teha. ma usun, et äh, järgnevatel nädalatel, kuudel töötame selle teemaga edasi tegemist on algatusraporti äh, esialgse faasiga ja detailne arutelu tuleb meil siis õigusloome paketis, eriti kui me räägime teemast, milleks on äh, kaasavõetavus. osad teemad on loomulikult äh, väga tehnilised kultuuri komisjon on seni tehnilisi aspekte natukene vältinud, aga ma arvan, et me ei peaks äh, tulevikus ähm, tehnilisi aspekte vältima, see on meie valdkonnas niivõrd oluline, peame ka nendes oma arvamuse välja ütlema. kolleeg Lui, palun. tänan, äh, esimees. ka minu poolt äh, uue aasta tervitused kõigile siin on nüüd meeletult muudatusettepanekuid, ECR fraktsioon on valmis edasi liikuma selle teemaga, mitmed kommentaarid, mida ma kuulsin eelkõnelejatelt, on äh, teretulnud. ja mis puudutab seda, et on saavutatud äh, nüüd äh, rasked kompromissid ja me peaksime vältima nende kompromisside lahtiharutamist, siis tõesti, see raport on väga teretulnud, see on väga tundlik teema ja Ühendkuningriigine teema selles valdkonnas oleks võimalik äh, paljugi saavutada ja see on väga oluline praegusel ajatkel, nii et äh, ECR on äh, esitanud omalt poolt ainult ühe muudatusettepaneku, mis puudutab lastekaitset. ja nüüd, mis puudutab kohaldamisala ja kommentaare sel teemal, et seda ei ole vaja laiendada, siis see on teretulnud. nüüd platvormide teema võib põhjustada äh, raskusi ja seda, nagu Petra juba ütles, tuleb teha teises kontekstis, seda arutelu tuleb edasi viia teises kontekstis. ma olen natukene mures seoses äh, käibemaksumääradega. me soovime, et e-raamatutel ja trükitud raamatutel oleks äh, sama käibemaksumäär, aga see oleks siis äh, trükitud raamatute kahjuks võib äh, karta ja see vähendaks trükitud raamatute kättesaadavust. ja päritolumaa äh, põhimõtet tuleb väga tugevalt äh, kaitsta, sellepärast et kui me liigume sihtriigi põhimõtte juurde, siis see võib tuua kaasa endaga väga soovimatuid probleeme ja siis meil tekib selline riigi valimise papp, praktikad meil ja see võib endaga kaasa tuua sihtriigi praktika, mida me kindlasti ei soovi. ja palun järgmine. kõigepealt äh, ka kõigile head uut aastat. tänan äh, Petrat äh, väga põhjaliku ja selge ülevaate eest. ja mainin omalt poolt ka mõningaid punkte, mis on eelkõige seotud põhivastuoludega ühesõnaga, me soovime digitaalse turu head arengut, aga samas soovime, et kultuuriline mitmekesisus oleks ka edaspidi tagatud mainin omalt poolt mõningaid punkte, mis on äh, seotud äh, nende erinevate eesmärkide vahelise võimaliku konfliktiga. meil tuleb äh, digitaalset turgu suunata selliselt, et äh, see oleks huvitav kõikidele kodanikele, tarbijatele, aga samas ka kultuurikaupade loojatele. ääretult oluline on, et äh, meil oleks tagatud äh, leitavus ja seoses sellega tuleb arutada, kas on vaja seda kolmefaasilist testi on väga hea, et me Juriga leidsime kompromissi selles osas, et äh, teoste loojaid tuleb äh, korralikult tasustada, pidevalt räägitakse sellest, et on vaja head juurdepääsu sisule, aga samaväärselt tuleb toonitada teoste loojate tasustamist. Petra, sa mainisid osalist territoriaalsuse säilitamist. me ei soovi äh, sunduslikke üle-euroopalisi litsentse, aga tulevikus, kui me räägime seadusandlusest äh, lähemalt, siis tuleb äh, täpsustada, mida me selle all mõtleme. sa mainisid ka seda, et meil tuleb ühtsustada lähenemisi teaduse kaubandusvaldkonnas meil tuleb platvormide osas ka paika panna, millised on nii-öelda kommertsplatvormid, mis tegelevad teenuste müügiga ja millised on platvormid, mis tegelevad põhiliselt kultuurilise sisuga. sa viitasid äh, ka sellele, et äh, õnneks läks läbi äh, UNESCO konventsioonile viitamise sisseviimine ka TTIP-ga me soovime saavutada seda, et meil oleks rahvusvahelised kokkulepped, aga samas oleks tagatud ka igati oma siseturukaitse. nüüd, mis puudutab geoblokeeringut, siis äh, järgmised aastad näitavad, kus ja kuidas on võimalik äh, geoblokeeringut ära kaotada, meil on vaja vastavaid ähm, turumudeleid ähm, saavutada, välja töötada, kus geoblokeeringut ei oleks enam vaja ja nende teemadega meil tuleb kindlasti järgmisel, järgmistel aastatel detailsemalt tegutseda. suur tänu ja nüüd kolleeg Dinolfi. tänan ma olen mures seoses äh, metoodikaga, mida siin rakendatakse. mulle tundub, et me oleme loonud siin pretsedendi mulle tundub, et see algne määrus on väga robustselt kirja pandud teksti üle nüüd just hääletati. ma usun, et meil on nüüd siin tekkinud praktika, mis on vastuolus igasuguste demokraatlike põhimõtetega. meil tuleks protsessi alguses põhimõtted paika panna ja tuleb siis jääda ka lõpuni oma põhimõtete juurde. kui te ütlete, et äh, see on liiga pikk, et me peame oma arvamust lühendama, siis see ei peaks minema vastuollu nii-öelda alusmäärusega kui nüüd äh, teised komisjonid nõuavad meilt meie arvamuse lühendamist, siis me peame ütlema ei sellele. ma usun, et me kõik oleme nõus, et äh, meid tuleb austada, meie komisjon ei ole vähem tähtis kui teised, meil on ka oma väärikus ja seda tuleb säilitada. ma loodan, et äh, sarnane olukord ei kordu tulevikus. ma loodan, et tulevikus äh, meie komisjon on piisavalt austatud. jah, ma nüüd ähm, võtan teie arvamuse arvesse, annan sõna veel viimasele kolleegile, kes sõna soovis aga siin on kaasatud tõesti väga palju komisjone, meil on kaks juhtivat komisjoni, neljal komisjonil on veel jagatud pädevused, nii et äh, kõik, kõik komisjonid on äh, oma keskis heaks kiitnud selle, kuidas arvamusi koostatakse, me oleme andnud selge mandaadi oma raportööridele ja variraportööridele läbirääkimisteks, tekstide koostamiseks ja seda nüüd ongi tehtud, on juhtivkomisjonid ja on arvamusi esitavad komisjonid. tegemist on tugevate arvamustega, arvestades, millise tähtsusega see tekst on nagu Petra ja teised ütlesid, siis äh, keegi ei ole siin oma pädevusi kurjasti ära kasutanud. läbirääkimiste käigus on vaja nii-öelda luua sild teiste komisjonideni. me peame lõpuks äh, saama paika ühtse teksti, siin on tegemist poliitiliste läbirääkimistega, kõik loomulikult võivad esitada neid muudatusettepanekuid, mida nad äh, soovivad esitada, aga mingisugust äh, menetluse ärakasutamist siin ei ole toimunud. palun. Εγώ θα πω με τη σειρά μου χρόνια πολλά, ατομικά πρώτα πρώτα suur tänu! omalt poolt äh, sooviksime kõigile head uut aastat soovida ja loomulikult palju õnne ja õnn Euroopale on hetkel raskesti ettekujuteldav. Euroopa, meie kodu, on silmitsi kahe suure probleemiga, põgenike teema ja terrorism. selleks, et Euroopal läheks paremini, on vaja nendes kahes valdkonnas väga palju algatusvõimet üles näidata. meil ei ole vaja mitte apaatiat, vaid meil on vaja tegutseda. ja nüüd lähen asja juurde. jah, tõesti, saan teha lühidalt. see tulemus, millele Petra viitas, on palju parem, kui mina isiklikult äh, loota julgesin. ma ei osanud sellist head lahendust nende lõputute läbirääkimiste tulemusena ette näha ja seega palju õnne mitte ainult Petrale, aga kõigile, kes olid seotud selle keerulise teema lahendamisega. kaheksast punktist saime me põhimõtteliselt läbi, platvorm, platvormi küsimus on niivõrd keeruline see on nagu liiva tõstmine, võib-olla me peame ootama hilisema ajani, et seda lahendada, ma ei ole väga optimistlik selle seadusandluse osas. ma ei tea, kas me suudame saavutada sellega, mida me soovime, võib-olla Petra on selles osas optimistlikum tegemist on väga tundlike, keeruliste teemadega, mille tõlgendamine on problemaatiline ja lõpetuseks on mul ka üks küsimus. Petral ja mul on tunne, et kaks põhiprobleemi on jäänud ja mina tahaksin uurida, mis oli see suurim raskus ITRE komisjonis äh, sest mulle tundub, et nad on äh, veidi ülbed, aitäh. Ehm, kas keegi soovib veel sõna? kui mitte, siis annan uuesti sõna raportöörile, aga kõigepealt sooviksin tänada komisjoni ja aitäh, et olete siia tulnud ja kui teil on midagi lisada, siis äh, aitäh, ma olen äh, äh, Connect peadirektoraadist ja kõigepealt komisjoni nimel tahaksin äh, head uust aastat kõigile soovida. meil ei ole väga palju hetkel lisada, me oleme jälginud ähm, arutelusid IMCO-s, ITRES ja kõikides seotud komisjonides ähm, selle raporti koostamise ajal tegemist on väga olulise ja sisuka raportiga, kus on palju muudatusettepanekuid, kompromissettepanekuid ja me hetkel äh, analüüsime konsolideeritud raportit, nagu te teate, siis järgmisel nädalal Strasbourgis toimub äh, arvamuste vahendus äh, asepresident Ansipiga ja selles osas kindlasti saab rohkem selgemaks nüüd, mis puudutab nüüd konkreetseid äh, suundumusi, mis puudutab seadusandlikke ettepanekuid, äh, mis vastavast menetlusest välja tulevad ja loomulikult äh, ootame tihedat koostööd kultuurikomisjoniga selleks, et teie pädevusi ära kasutada, aitäh. Eh, grazie, io darei ora la parola a... aitäh, nüüd tahaksin anda sõna Petrale uuesti. aitäh aitäh, teen väga lühidalt, kõigepealt äh, tahaksin äh, äh, rõhutada seda, et kolleegidega teistest komisjonidest oled läbirääkimised tõesti väga keerukad, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes saavutaksime, saavutasime siiski hea kompromissi, mis on kõigile vastuvõetav ja lõppkokkuvõtteks on ju see kõige olulisem, mida öelda, öelda saab ja tahaksin öelda ka üht-teist kolleeg Adinolfile ma ei tea täpselt, millistel äh, alustel see, see, äh, millest me praegu räägime, kas määrusest või otsusest. jah, meil oli äh, tõesti väga keeruline olukord, et meil oli niivõrd palju erinevaid pädevusi ja kaaspädevusi ja ainupädevusi ja iga kord, kui me oleme mingi arvamuse koostanud, siis Äh, siis ähm, äh, äh, oleme me alati näinud, kas juhtkomisjon on meie arvamusega oma raportiirne üle võtnud või ei ja positiivne mõju selles, et meil niivõrd palju neid kaaspädevusi oli, seetõttu saime väga paljudes punktides läbirääkimistel oma sõna sekka öelda ja meil õnnestus tõesti ka kultuurikomisjoni seisukoht veel, veel kord väga selgelt välja tuua, näiteks selles osas, mis puudutab äh, platvorme, äh, neid platvorme, kus pakutakse audiovisuaal-, audiovisuaalseid äh, tooteid või kultuurikaupu Äh, me rõhutasime, et need ei, neid ei saa kohelda samamoodi nagu teisi platvorme, samuti rõhutasime seda, et UNESCO konventsioon on erilise tähtsusega ja sellele tuleb tähelepanu pöörama. Äh, meil oli audiovisuaaldirektiivi valdkonnas ainupädevus ja ma juba võtsin kokku selle, mida me saavutasime, aga ma arvan, et see, mille me ühiselt oleme Eh, saavutanud koos variraportööridega, ei muuda põhimõtteliselt eh, neid seisukohti, mis meil siin kultuurikomisjonis on olnud ning eh, need arvamused, mis meie siin kultuurikomisjonis Äh, oleme vastu võtnud, need jäävad ju ka endiselt kehtima ning näiteks, mis puudutab neid tulevasi arutelusid, mis meil teiste komisjonidega tuleb pidada, siis saame alati tulla nende arvamuste juurde tagasi, nendele viidata ja öelda, et näete, siin on kirjas kultuurikomisjoni seisukoht ja mitte parlamendi seisukoht. niisiis jah, tegemist oli raske protsess Äh, protsessiga, lõpptulemus on kompromiss, aga ma arvan, et see kompromiss on meile üsna hästi vastuvõetav, sellepärast et siin on äh, sees üsna palju selliseid punkte, äh, mille osas meil oli ainupädevus. Mm, ma tahaksin veel kord tänada Petrat selle suurepärase töö eest ja esimest korda näeme me, et seotud on nii palju komisjone, kes peavad koostööd tegema. ja samas oli see väga hea kogemus, millest lähtuvalt on meil suurepärane strateegia ja see raport, mis ei käsitle ainult teatud valdkondi, vaid tegemist on täieliku strateegiaga ja kõik pidid siin täitma oma rolli läbirääkimiste käigus. selleks, et me oleksime saanud paika panna selle, mis me soovisime, sest äh, inimestel oli erinevaid arvamusi, aga igal juhul me koordineerisime tegevust ja kõik äh, komisjonid täitsid oma rolli ja see koostöö komisjonidega võimaldas äh, meie poolt äh, tugevdada mõningaid äh, punkte, mille osas me olime oma arvamusega isolatsioonis. ja nüüd on küsimus selles, kuidas jätkata, sellele on viidanud Petra ja teised, meil on tekst milles on teatud probleeme veel, aga kõike ju ei saa, mida me tahame, aga samas on tegemist tasakaalustatud tekstiga. probleem on nüüd selles, kuidas äh, ettevaatlikult suhtuda muudatusettepanekutesse, vaadata, äh, kuidas tegutseda, kui äh, üritatakse saavutatud tasakaalu ohtu saada ja kindlasti raportöör ja ülejäänud komisjon e-, eelolevatel koosolekutel tegutseb selle nimel suur tänu ja ma olen täiesti kindel, et see on äh, hea algus. sellega on selle, see päevakorrapunkt äh, ja käsitlemine lõpetatud, nüüd äh, liigume edasi järgmise punkti juurde. ja seega võtame viienda päevakorrapunkti. tagasiside kaks tuhat viisteist aasta interneti haldamise foorumi, foorumi kohta see toimus äh, Brasiilias novembrikuus. Ähm, see puudutas ka kestlikku arengut. see on väga äh, mitmekeeline teema, äh, mis puudutab tänapäeva olukorda, küberjulgeolek, internetikogukonnad, kaasamine, mitmekülgsus, mitmekesisus ja nii edasi, seal on väga palju teemasid maikuus äh, Firenzes, kui me äh, külastasime seal ühte ülikooli, siis äh, toimus konverents just sellel teemal seoses uurimusega, mis on läbi viidud seoses interneti juhtimise ja inimõigustega. ja seegi oli üsnagi huvitav seik. kultuurikomisjon saatis sinna kaks liiget ja ma tahaksin nüüd paluda, et nemad meile veidi räägiksid sellest, mis äh, toimus ja mis äh, tulenes äh, sellest sündmusest aitäh, et meid äh, esitasite. Äh, jah, äh, tõepoolest, mulle, aitäh, mul oli väga hea meel, et me saime kaks saadikut see aasta saata ja interneti haldamine, rahvusvaheline foorum sellel teemal ei ole kuidagi seotud interneti valitsemisega, see tuleb alati selgeks tegema, sest tihtipeale need inimesed, kes seda protsessi pikalt järgi, jälginud ei ole, ajavad need asjad omavahel segi Äh, asi ei ole mitte selles, et valitsused otsustavad, äh, mis internetis on ja mis ei ole, vaid lihtsalt sellise, millised struktuurid äh, internetis peaksid olema, milliseid põhimõtteid me tahaksime internetis näha, milline peaks olema see rahvusvaheline platvorm ja me saame kõik teha oma intraneti ja, ja siis ei oleks internetti enam kellelegi vajagi. peateema äh, äh, oli Eh, loomulikult see, et kuidas näeb välja tulevikus see interneti haldamise foorum. Eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, räägiti just sellest, et kuidas uut mandaati, kuidas mandaati pikendada. samuti hinnati neid protsesse, mis kümme aastat on juba käimas olnud Äh, iga äh, viie aasta tagant siis korraldatakse selline äh, interneti haldamise foorum, kõneleja vabandab, et ta ise kipub termineid segi ajama. jah, tegemist on siis äh, Äh, pikaajalise protsessiga ja me tõesti äh, arutasime väga paljusid asju äh, nendel foorumitel ja me leidsime, et selline paljude osapoolte tasandil diskussioon on äärmiselt oluline, arutelud, kus osalevad poliitikud, vabaühendused Äh, see on väga oluline selleks, et interneti vallas tehakse igasuguseid algatusi, näiteks lastekaitse vallas. Äh, me oleme sellest, sellest teemast pidevalt äh, kõnelenud ja praeguseks on paljud ettevõtted välja töötanud oma poliitika või strateegia selles vallas. see protsess on siiani kulgenud väga hästi. järgmisel kohtumi-, äh, ÜRO kohtumisel äh, või eelmisel kohtumisel siis detsembris äh, pikendati foorumi mandaati veelgi järgmiseks kümneks aastaks, nii et, et ka tulevikus toimuvad sellised foorumid ja me üritame ka rahastamist parandada. üheks väga oluliseks punktiks Äh, olid, äh, väga olulised olid ka sellised kahepoolsed kohtumised, toimus väga palju seminare ja nendel kahepoolsetel kohtumistel, mis meil oli, kohtusime erinevate rühmitustega nii Euroopast kui ka mitte euro-, äh, väljastpoolt Euroopast. kohtusime näiteks USA delegatsiooniga rääkisime sellest, Äh, ICAN-i, kuidas on nüüd ICAN-i äh, protsessiga, tegemist on organisatsiooniga, mis äh, tegeleb põhiliselt interneti funktsioneerimisega, domeeninimede jaotamisena, sellega, kuidas internet erinevates maailma piirkondades toimib, kuidas üldse siin tegemist on äh, selles valdkonnas kehtivad Ameerika seadused äh, ja viimastel aastatel on üritatud seda protsessi rahvusvahelisemaks muuta ja ma arvan, et meil on õnnestunud siin tõesti äh, saavutada häid tulemusi. loomulikult alati jääb küsimus, et mil määral ei ena rahvusvaheliseks muutmine ja kõik aruandekohustusega seonduv on võimalik Äh, kuidas äh, ICAN seda kõike taga, tagada saab, äh, kui see internetistruktuur on ju, juhtimise struktuur on tõesti rahvusvaheliseks muudetud ja lahe, lahendus üritatakse siis leida enne, kui USA-s toimuvad presidendivalimised. nii et, et kindlasti see Äh, jah, mõjutab äh, Ameri-, see, mida kongress Ameerikas otsustab ja väga oluline on, et see saaks tehtud enne, kui valimiskampaania algab, sest et muidu me ei tea täpselt, mis, mis juhtub. märtsis-aprillis peaksid asjad selgemaks saama üks äh, seminar oli meie jaoks äärmiselt oluline, näiteks äh, äh, võrguneutraalsus ja nullreiting. Need on teemad, mida arutatakse Euroopas, aga tegelikult on need teemad, mis puudutavad kogu maailma, on selliseid arenguriike, kes ütlevad, et nende jaoks nullreiting on äärmiselt oluline Äh, sellepärast et neil ei ole äh, mingit muud võimalust internetile juurdepääsu saamu, saada ning äh, räägitakse internetist üldisemalt ja mitte näiteks ainult Facebookist, sest et Facebook ei ole ju kogu internet. jah Äh, mõnedes riikides pole peaaegu üldse äh, infrastruktuuri, mis interneti äh, jaoks vajalikuks, vajalik on ja samuti, nagu ma ütlesin, võrgu neutraalsus on see teema, mida tuleks samuti rahvusvahelisel tasandil arutada, nii et, et meie nendel foorumitel peaksime alati selgelt oma seisukohti nendes küsimustes vähendama. siis noorte õigused, ajakirjanike õigused internetis on samuti väga oluline teema, mida arutati ning meie jaoks on äärmiselt oluline, et me ka siin Euroopa seisukohti selgitame. viimastel aastatel on Euroopa muutunud nendes aruteludes äärmiselt oluliseks. me peaksime nende teemadega tõesti Euroopa tasandil ka rohkem tegelema. internetivabadus on meie jaoks äärmiselt olu-, südamelähedane ning äh, äh, äh, ka rahvusvaheliselt tajutakse seda, nii et, et Euroopal on selles arutelus eriline tähtsus. komisjon tahaks, et me kutsuksime ellu sellise globaalse internetiseire struktuuri, sellise organisatsiooni, mis siis Äh, rahvusvaheliselt Internetti jälgib, mitte ei teosta järelevalvet ja ei kontrolli, vaid vaatab, et milliseid seadusi, milliseid struktuure äh, Interneti vallas üleüldse kogu maailmas olemas on, et siin oleks vaja tõesti koordineerimist parandada ning äh, vaadata, milline, kuidas paremini saad infot levitada ja vaata ülevaadet sellest, millised on interneti kohta käivad seadused kogu maailmas ning see organisatsioon võimaldaks meil siis ka näha, kui asjad hakkavad vales suunas minema. ma arvan, et äh, Julian oleks siia veel ühte-teist lisada ja minu arvates oleks väga tore, kui ka me äh, ka sellel aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saaksime vähemalt kaks inimest eh, saata sellele üritusele. Eh, oli äärmiselt tore, et me Euroopa poole pealt sellel aastal väga arvukalt esindatud olime ja väga oluline on see, et, et eh, just Brüsselis toimub sellel aastal interneti haldamise foorum, jah, see toimub küll Strasbourgi nädalal, aga oleks väga tore, kui paljud inimesed siiski oleksid eh, sellel nädalal siin, kas või näiteks reedesel päeval, eh, nii et, et eh, see annaks meile tõesti võimaluse kõigi osapooltega oma mõtteid vahetada ja vaadata ka, milline on see töö, mida rahvusvahelisel tasandil tehakse, aitäh ja keda huvitab, siis Äh, ITRE komisjoni sekretäriaadilt on äh, siin lühike kokkuvõte äh, meie delegatsiooni reisist, võib-olla sekretäriaat võiks siis huvi, asjast huvitatud saadikutele selle välja jagada, aitäh. aitäh. Sabin. loomulikult jagame selle dokumendi välja. on väga oluline, et kõik asjaga kursis oleks nagu te teate, ITRE komisjon pole veel lõplikku otsust langetanud, aga meie juba palusime, et me saaksime saata kaks saadikut järgmisele foorumile. nii et, et aga nüüd annaksin siis Juliale sõna. aitäh ja head uut aastat kõigile. tahaksin tänada teid selle eest, et andsite mulle võimaluse osaleda Äh, sellel foorumil. mul on väga hea meel ka selle üle, et Sabine äh, kõneles äh, selle kohtumise tehnilisematest aspektidest. arusaamine sellest, kuidas internet toimib, tundub selline väga, väga Eh, tehniline teema ähm, ja ma pean ütlema, et äh, mind on nüüd ka interneti usku pööratud ning äh, suhetes äh, ja seda just suheldes nende inimestega, kes selle asjaga igapäevaselt teevad ja, ja süvitsi lähevad ja selliste inimestega me seal kohtusime kui äh, mõelda kõigile ainult äh, akronüüm, äh, alguses on väga raske aru saada nendest akronüümidest, mida kasutatakse, aga kui sa tõesti kohtud inimestega, kes tegelevad iga päev sellega, kes sellest aru saavad, kes sa, suhtuvad nii kirglikult sellesse, et internet peaks jääma avatuks ja kõigile kättesaadavaks ja, ja Äh, sellist suhtumist ei koge, kui online nende inimestega suhelda, nii et see on võib-olla selline äh, iroon, omamoodi iroonia. et kui tahate internetiga äh, tegelevate inimestega tõeliselt suhelda, siis ei, ei tasu seda teha interneti vahendusel. niisiis ma võib-olla sain aru, et see, mis seal foorumil toimub, on väga tihedalt seotud minu töö paljude aspektidega Äh, möödunud aastal esitasin äh, naisõiguskomisjoni Genfis, äh, kus tegeldi ka mõningate samade küsimustega ja samuti käisin Euroopa internetifoorumil nii et, et ma nägin tõesti neid seoseid selle küsimuse erinevate aspektide vahel ja tahaksin öelda ka, et me, meie koostöö oli tõesti fantastiline ma vaatan äh, korraks oma märkmeid. meie delegatsioon oli väga mm, huvitav, meil olid esindajad erinevatest komisjonidest, erinevatest fraktsioonidest ja meie koostöö oli tõesti fantastiline. me koostasime neid dokumente mm, Äh, mis me siis ka äh, ühiselt allkirjastasime ja, ja avaldasime, kui Euroopasse tagasi jõudsime ja selline sidus ja ladus koostöö äh, parlamendisaadikute vahel erinevatest komisjonidest, erinevatest fraktsioonidest tõestab, kuivõrd suurepärane paik on Euroopa Parlament õigete asjade tegemiseks, selleks, et inimeste heaks kõige paremat teha, kõige paremat teha inimkonna jaoks nüüd äh, isiklikumast plaanist äh, ähm, mm, Sabine kõneles väga palju sellest ametlikust tööst, mida me tegime, aga interneti haldamise foorum on ka suurepärane paik, kus äh, pidada selliseid väikeseid omakohtumisi Äh, kus äh, saad aru, et, et, et sina, äh, et mõni inimene teeb sellist tööd, mis on ka sinu jaoks äärmiselt oluline, näiteks kohtud inimestega, kes tegelevad haridusprogrammidega Aafrikas, piirideta teadmiste programmidega peateema tähelepanu oli küll jätkusuutlikul aru, aru, arengul, me üritasime kõigi oma, kogu oma tegevuse juures mõelda jätkusuutlikule arengule ja vahetasime ka paremaid kogemusi, üritasime üksteisi õppida, vaadata, kuidas mujal tehtud oma valdkonnas ära kasutada, nii et, et mina käisin seminaridel koos inimestega, kes töötasid raamatukogudes ja mitteametlikus haridussüsteemis aga seda sellistes riikides, kus haridus ei ole kergesti kättesaadav, ehm, nagu see on meil siin läänes ning samuti käisin küberkiusamisseminaridel ja selle seminaridel, kus räägiti, kuidas toime tulla naistevastase vägivallaga ja online vägivallaga ja eh, samuti turvalisema interneti teemalistel seminaridel ja me, mul õnnestus ka siis edastada selliseid paremaid tavasid, mida me oleme tuvastanud siin oma komisjonide, oma komisjonis ja oma liikmesriikides. üks asi, mis mulle silma jäi ja ma arvan, et äh, siin võib tekkida probleeme, et väga palju oli kohal vabaühenduste esindajaid, paljud nendest inimestest olid noored Eh, see kohtumine toimus eh, üsna raskesti ligipääsetavas riigi osas, eh, mitte pealinnas või suurlinnas. ja see on mõnes mõttes üsna suur väljakutse, aga samas, kui me kohtusime Brasiilia võimudega, siis nemad olid langetanud väga olulise otsuse, et just nimelt see konverents ei tohiks toimuda mitte Äh, üheski suurlinnas ning ma arvan, et see on äärmiselt oluline. me äh, peaksime rohkem oma töös pöörama tähelepanu just nimelt nendele äärepoolsematele või kõrvalisematele piirkondadele. Äh, ja sellel foorumil anti välja ka umbes seitsekümmend stipendiumit Äh, selleks, et inimesed äh, saaksid võtta ühendust otsuse langetajate parlamendisaadikutega, äh, nende inimestega, kes on juhtivatel kohtadel interneti haldamise foorumis, sest et sellel foorumil on selline stipendiumite süsteem toetamaks kodanike ühiskonda ja väga oluline on, et see süsteem jääks alles, et inimesed tõesti saaksid tulla sellisele foorumile, nii et, et ma arvan, et me võiksime silma peal hoida sellele, et need inimesed, et kodanikuühiskonna esindajad saaksid eh, nendel kohtumistel osaleda ja et need kohtumised saaksid toimuda kohtades, mis ei ole just eh, keskused või suured linnad ja paljude inimeste mingi ääre, äärealal asuvasse linna toimetamine võib olla üsna keeruline, nii et suur, eh, veel kord suur aitäh võimaluse eest sellel üritusel osaleda, aitäh! aitäh ähm, äh, nii Sabinele kui ka Juliale. Äh, ja suur aitäh ka selle olulise töö eest, mis nad tegid ja nende suhete eest, mida nad seal arendasid. ma arvan, et äh, kutse komisjonina osaleda Euroopa Foorumil mis toimub enne järgmist rahvusvahelist foorumist, on äärmiselt oluline. loomulikult te kõik saate ka protokolli selle kohta, mis siis foorumil toimus. ja me võiksime mõelda sellele, mida me siin ise oleme arutanud ja äh, vaadata, mm, mida saaksime kaasa anda nendele, kes sellistele kohtumisele lähevad, võib-olla kas või juhtida tähelepanu mingitele prioriteetidele, mis võiksid äh, päevakorras olla. ja me peame loomulikult ITRE komisjoni tegevusega ka äh, tööga ka ko koordineerima, aga nüüd päevakorra kuues punkt, eelarve täitmisel heakskiidu andmine, Euroopa Komisjon, me vaatame läbi siis arvamuse eelnõu ja nagu te teate, Äh, varasemal ajal koostas äh, eelarveraportöör selle raporti, aga pa-, äh, ja eelmises parlamendi koosseisus oli siis ALDE esindaja selle raporti koostajaks ja me otsustasime, et seekord teeb proua Toom selle raporti. niisiis, ta on arvamuse kokku pannud muudatuste esitamise tähtaeg on neljateistkümnes jaanuar kell kaks ja proua Toom, teil on nüüd sõna uh,. Thank you uh,, thank you, chair. aitäh. ma äh, pean vabandama, et mul ei ole eriti palju aega, sest mul on seitseteist minuti pärast tööhõivekomisjonis hääletus, nii et, et üritan teha lühidalt Äh, kontrollikoja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruanne on aluseks selle eelarve täitmise kinnitamise menetlusele. kaks tuhat neliteist on oluline, sest see oli esimene aasta paljude programmide käivitumisel ja võib-olla praegu on liiga vara veel järeldusi teha, aga me peaksime siiski asju tähelepanelikult jälgima Äh, kui äh, teha kindlaks, ega asjad ei lähe äh, vales suunas, nii et, et me peaksime võimalikult varakult probleemid avalda, avastama. minu jaoks oli tegu täiesti uue teemaga. käisin ka Audiovisuaalametis, et rohkem teada saada nende töö kohta ja äh, ennast kindlamana tunda. ma arvan, et äh, kõigil on olnud võimalus äh, lugeda neid soovitusi, tegemist on tõesti väga lühikese dokumendiga, aga ma loen selle veel kord ette, sest see on nii lühikene. tahaksin siis eelarvekontrolli komisjoni kutsuda üles panema oma resolutsiooni eelnõusse järgnevad ettepanekud kõigepealt ähm, äh, Erasmus pluss esimese aasta jooksul on saavutanud oma eesmärgi, luues tihedamaid tihedamaid sidemeid noorsookoolitus- ja väljaõppeprogrammide vahel, teiseks äh, nüüd nendel aastatel, kui Erasmus pluss äh, suuremasse stabiilsusfaasi jõuab võrreldes algust, algusaastatega, see on samuti oluline, samuti tervitame neid samme, mis eh, toetavad siis selliseid mudeleid, mis on eh, rajatud ühekordsetele maksetele ja samuti ühikumaksumustele, mis muudab siis eh, raha eraldamise kontrolli kergemaks, see oli üks teemasid, mida täitevametis arutasime ja ka nemad ise tunnistavad, et menetlused on tõesti väga keerulised ning nad lähevad ka siis siin lihtsustamise suunas. neljandaks väljendame muret selle üle, et Euroopa koolid ähm, ei ole pööranud tähelepanu teemale, mis tõstatati Kontrollikoja poolt ja minu arvates tuleb Euroopa koolide juhatustele tähelepanu juhtida nendele probleemidele äh, sellepärast et äh, need probleemid äh, seavad ohtu usaldusväärse finantsjuhtimise kontrollikoda on eriti juhtinud tähelepanu sellele, et, et hindamissüsteem ja värbamismenetlus vajab parandamist selleks, et tagada läbipaistvus ja võrdne kohtlemine ning viiendaks juhime tähelepanu sellele, et kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsperspektiivi vahe äh, läbivaatamine on äh, äärmiselt oluline Euroopa äh, vahendite haldamisel. tegemist on lühikese dokumendina, aga võib-olla variraportöörid soovivad rääkida palju pikemalt. jah, me tõepoolest teame, et tihtipeale see nii on. ja, aga me teame ka seda, et arvamussõnade arv on piiratud, nii et, et me peame distsiplineeritult käituma jah, loov Euroopa on oluline programm ja Euroopa, kodanike Euroopa samuti, aga nüüd annaksin sõna kolleegidele ja proua Verhaien. tänan. ma ei hakka siin äh, väga pikalt täiendama seda, mida ta, sa ütlesid Äh, rahvapartei äh, fraktsioon on arvamusel, et äh, kaks tuhat neliteist kasutati kultuuri- ja haridusprogrammil valdkonnale eraldatud ressursse korralikult, me toetame tugevalt Erasmus pluss programmi ja on näha, et esimesel rakendusaastal saavutab see programm oma eesmärgid, sellegipoolest on väga oluline keskenduda tuleviku arengule aga kaks tuhat neliteist Euroopa Liidu eelarve probleemiks olid endiselt äh, hilinenud maksed. meil on äh, kaks tuhat kuusteist äh, nüüd eelarve kohandatud ja seetõttu Rahvaparteil eriettepanekuid eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta siinkohal ei ole. isiklikust perspektiivist ma lisan juurde, et äh, Erasmus äh, pluss programmi rakendamine ääretult oluline teema. nii meie Rahvapartei äh, poolt kui ka sotsiaaldemokraadid on korraldanud kuulamisi, kus on tulnud äh, välja raskuspunktid, mis on seotud nende programmide rakendamisega, isegi kui raha on formaalselt korralikult kasutatud, isegi kui kõik paistab olevat korras siis äh, me peame vaatama veelgi kaugemale, peame vaatama, mis oli programmi mõte ja mida me oleme saavutanud äh, nüüd äh, esimestel aastatel. tuleb vaadata, kuidas neid programme edasi arendada, nii et väiksemad grupid ja väiksemad projektid saaksid ka toetust Euroopa Liidult, mitte ainult äh, suured äh, pilootprojektid, mida on viimastel aastatel äh, toetatud, on ääretult oluline, et see programm oleks lihtsam, arusaadavam, nii et ka väiksemad grupid saaksid õigeaegselt seda võimalust kasutada, et see oleks neile taskukohane. me oleme viimastel aastatel täheldanud, et mitte ainult seda ei ole rakendatud, mida meie siin kultuurikomisjonis otsustasime, vaid ka seda, mida komisjon, Euroopa Komisjon alguses välja pakkus. nii et äh, me peame asjadel silma täpselt peal hoidma. suur tänu, Petra, palun. suur tänu kolleeg äh, Toomile selle raporti koostamise eest kui nüüd äh, arutatakse seda, kas äh, ressursid olid äh, korralikult kasutatud või mitte, siis see ei võrdu küsimusega, kas raha kulutati õiges kohas eesmärgipäraselt või mitte. nii et minu arvates on punkt üks liiga positiivselt sõnastatud kolleeg Ferain juba viitas sellele, et äh, mis puudutab programmi rakendamist, siis mitmetes punktides äh, on vaja olukorda parandada. me oleme sellelt programmilt kultuurikomisjonina üht-teist oodanud ja me oleme selgelt välja öelnud, et äh, Erasmus pluss programmi vahendeid peab olema lihtsam kasutada ka siis, kui on tegemist äh, väiksemate algatustega. seetõttu olen ma arvamusel, et võib-olla äh, tuleks siin natukene sõnastust veel üle vaadata. sama puudutab äh, teatud kindlasummalisi makseid ja nii-öelda tükihinda tihtipeale tahetakse üle minna ühekordsetele maksetele, aga reisikulude puhul on eriti suur vahe selles, kas ma reisin kohale kuskilt kaugemast nurgast või siis ähm, Kesk-Euroopast kui äh, tulla kohale Kesk-Euroopasse Põhja-Soomest või kuskilt kaugelt saarelt, siis on olukord ju ikkagi hoopis teistsugune. nii et äh, need äh, ühekordsed maksed, ühesugused maksed ei ole ehk tihtipeale kõige õigem lahendus, see võib raskendada mõnest projektist osavõtmist tunduvalt. samuti tuleks järele mõelda sõnastuse üle, mis puudutab Euroopa koole. me oleme siin komisjonis Euroopa koolide küsimusega mitmeid kordi tegu, tegelenud, me teame Kontrollikoja raportitest, et mitmedki küsimused on seal problemaatilised. kui ma nüüd asjast õigesti olen aru saanud, siis äh, viimastel aastatel on mõningaid edusamme siiski saavutatud seoses Euroopa koolidega ja võib-olla me peaksime siis ka vastavalt äh, olukorda mainima ja positiivsed äh, arengud välja tooma, samas ei tohi maha vaikida ka seda, mis puudutab äh, endiselt vajalikke parendusi ähm, eelarvestamise ja äh, raamatupidamise valdkonnas. nii et me ootame igati äh, edasisi edusamme ka Euroopa koolidelt. kolleeg Morgan, palun ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri selle arvamuse kvaliteedis, tegemist on väga lühikese arvamusega, mis keskendub konkreetsele teatud äh, valdkonnale. siin tuuakse välja need punktid, mis olid kõige tähtsamad eelarve aastal kaks tuhat neliteist, mis siis puudutavad meie komisjoni pädevusvaldkonda juhin kõikide tähelepanu sellele, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine ei ole mingisugune rutiinne menetlus kooskõlas äh, aluslepingutega. vaatab äh, parlament üle, kas äh, kulud on olnud äh, korrektsed, kas äh, vahendid on kulutatud eesmärgipäraselt? raportöör ütles, et kaks tuhat neliteist äh, põhjapanevaid probleeme ei olnud. Erasmus pluss, äh, Kodanike Euroopa, Loov Euroopa, kõik need programmid äh, olid ähm, korralikult läbi viidud. aga mis nüüd ähm, puudutab äh, regionaalpoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat, äh, transpordiküsimusi ehk siis valdkondi, kus liikmesriikidel Euroopa Komisjonil jagatud pädevuses ja need ei ole küll teemad, mis oleks otseselt meie pädevus, aga me võiksime siiski viidata sellele, et ka nendes valdkondades on vaja rohkem koordineerimist. meil on vaja lihtsamaid äh, rakendatavaid äh, suuniseid. ma ilmselt esitan ka muudatusettepanekuid, äh, mul on kriitilisi märkusi Erasmus äh, pluss programmi kohta kaks tuhat neliteist oli esimene aasta, mil seda programmi rakendati. teised äh, punktid on seotud äh, strukturaalsete teemadega. eriti tahaksin tähelepanu juhtida noorteorganisatsioonidele. tundub, et neil on raske rahalistele vahenditele ligi pääseda. osaliselt on need raskused seotud sellega, et vahendeid jaotavad riiklikud agentuurid äh, detsentraalselt. ja kui nüüd rääkida Erasmus pluss äh, rakendusraportist, siis need äh, kriitilised punktid, mis puudutavad toetusi, leiavad kindlasti mainimist. detsentraliseerimine riiklike agentuuride kaudu mis puudutab nüüd võtmetähtsusega tegevust number üks, siis seda tuleb äh, tervitada. see lähtub riiklikest ja regionaalsetest vajadustest, aga siiski see on esimeseks takendus, takistuseks Erasmus plussi rakendamisel. meil tuleb keskenduda ju ikkagi innovatiivsetele projektidele ja ettevõtmistele. nii et ühest küljest on konkurents äh, riiklikul tasandil ja teisalt ka muudel tasanditel. Belgias on näiteks olukord selline, et äh, teatud riiklikest struktuuridest lähtuvalt on äh, projektidele raske ligi pääseda ja ka Kreekas on nii, et äh, noortele mõeldud äh, rahadele ei ole juurdepääs äh, hea. ja nüüd ongi tekkinud olukord, et kõik ei ole vastavaid vahendeid saanud, loomulikult Kreeka peab oma eelarvet konsolideerima, aga see ei tähenda seda, et noorte arvelt oleks võimalik kokku hoida. noored on ju meie tulevik. edasi on ka mitmesuguseid muid takistusi vahendite kasutamis, kasutusse võtmisel ja ma loodan, et ka nendega tegeletakse. raportöör äh, mainis mitmesuguseid punkte, aga mitte Euroopa kooli, mina tahaksin seda teha, Kontrollikoda on tulnud välja omapoolsete soovitustega ja aeglaselt võetakse neid soovitusi ka arvesse ja osaliselt on neid juba ka ellu viidud. ma arvan, et oleks hea, kui võetaks konkreetsemalt arvesse neid soovitusi, mis äh, Euroopa koolile on tehtud. esitan ka vastavad omapoolsed muudatusettepanekud. ja nüüd, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, on tulemas vaheraport, raportöör ka ütles, et mõningatele teemadele tuleks ehk sügavamalt tähelepanu pöörata. näiteks kõnelejal palutakse natukene aeglasemalt rääkida ja ka lõpetama hakata, sellepärast et raportöör peab varsti lahkuma. ei ole piisavalt sidusus seitsmeaastase finantsplaani ja poliitilise strateegia vahel. ja sellele teemale tuleb loomulikult tähelepanu pöörata ja siis äh, maksete hilinemine. me teame, kes vastutab selle eest, me teame, kus on süüdlane aga samas omavahendite mehhanism, sellega ei ole ka jõutud edasi, tuleb alustada Mario Monti ja teiste soovitustega. hilinenud äh, maksed ei ole mitte ainult majanduslik teema, sellega on sattunud ohtu Euroopa Komisjoni maine. kiidan siinkohal eelarve kolleegide tööd, kes on äh, selle küsimusega tegelenud. kontrollikoja üks esindaja ütles, et äh, meil on vaja täiesti uut äh, lähenemist. eelarvevahendid tuleb paremini kohandada pikaajaliste poliitiliste prioriteetidega, kui on vahendeid vähe, siis on poliitiline otsus väga oluline. jah. Yes, thank you to Yana Tum for his aitäh äh, proua Toomile selle raporti eest, teeme ka lühidalt, üks asi, mis kujundab äh, Äh, neid kulumäärasid, mis on mõningatel hetkedel on seal väga kõrge, teinekord mitte, aga nii nagu kolleegid ka viitasid, on küsimus selles, mis puudutab rakendamise probleeme, taotlusprobleeme, see on muutunud veelgi keerulisemaks ja me oleme alati Euroopa Komisjoni palunud tegelikult taotlemist muuta lihtsamaks ja seetõttu peaksime selle üle järele mõtlema ja minu kogemus on sama, et koolid on äh, öelnud, et palju keerulisem on taotlust esitada ja see ei ole tõesti väga sobiv ja seega peaksime võib-olla siin arvamuses välja tooma, et äh, palju äh, ruumi on äh, selle muutmise osas veel teha. aitäh, kas komisjoni esindaja soovib ka sõna, aga palun tehke lühidalt Äh, suur tänu, kõigepealt lubage äh, parima, kõige paremat kaks tuhat kuusteist aastaks soovida ja tahaksin lihtsalt viidata sellele, äh, mis puudutab Kontrollikoja arvamust Äh, see on viiendas peatükis, mis puudutab kultuuri- ja haridusteemasid ja Erasmus plussile ei viidata mitte kordagi. see on ühest küljest hea, sest võib öelda, et mingeid olulisi probleeme ei ole, nii nagu ka arvamuses on öeldud, aga see tähendab ka seda, et on keskendutud kaks tuhat neliteist aasta osal varasematele kulutustele kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist aastale ja mitte siis Erasmus plussi Äh, programmile, uuele programmile konkreetsemalt ja võib-olla sellepärast ei ole ka seda millelegi viidatud. nüüd veel väga oluline punkt on see, et kontrollikoda mis puudutab veamäära kogu peatüki kohta tervikuna ka teadusuuringute valdkonnas, äh, et seal ei ole ära toodud äh, konkreetselt selle valdkonnaga seotud probleeme. nüüd aga laiemalt võttes näete, et iga-aastane tegevus, mida samuti vaatab, siis äh, see on allpool kahte protsenti ja see on, näitab, et on tegemist väga hea finantskorraldusega nüüd, mis puudutab lihtsustamist, siis uue programmi osas on Kontrollikoda teinud ettepaneku lihtsustada, nagu te teate ja nagu olete ka viidanud, siis meie oleme eh, si-, välja toonud need ühekordsed maksed ja ühikuhinnad ja loodame, et see kindlasti mõjutab oluliselt veamäära ja lihtsustab programmi ja lihtsustab ka selle rakendamist eh, nendes küsimustes, millele viitasite. nüüd lisaks sellele öeldi, et kõik määrused, kõik vead kahekümne tegevuse osas, mida käsitleti, kus siis rahad tagasi nõuti, kus oli tegemist teatud probleemidega. nüüd vastuseks küsimusele, mis puudutas kulusid, neid summasid ja kaks tuhat kuusteist aastal väljamakseid siis eh, nagu te näete, siis eelarves eh, on eh, see, on maksekohustuste määr suurem kui kulukohustuste ja see on väga hea, seega me suudame järele jõuda nendele maksetele, mis on tegemata kaks tuhat kuusteist ja loodetavasti ka siis kaks tuhat seitseteist aastal ja tahaksin lihtsalt sellele mm, siinkohal viidata. ja lõpetuseks esimene punkt, mis puudutab Erasmus plussi, see oli esimene aasta ja teatud probleeme noorteprogrammidega jah oli ja, ja neid on võimalik lahendada ja nendele ka viidati ja me loodame, et kaks tuhat kuusteist aastal tõesti minnakse täiskiirusel edasi ja programm võet-, on juba hästi kasutusele võetud ja loodetavasti liigutakse edasi. meil ei ole hetkel veel ülevaadet Äh, kaks tuhat seitseteist aasta kohta, aga me loodame, et meetmed on kasutusele võetud, mis võimaldaks äh, sisse võtta, arvesse võtta need suurenevad vajadused ja nagu te teate, siis praegusel hetkel on eelarvepiirangud äh, ja, ja kõikidele nõudmistele on võimalik vastata. ja väga lühidalt sooviksin tänada komisjoni ja kolleeg äh, Tomile sooviksin öelda, minu arvates on väga oluline see, et me vaataksime äh, kõiki neid nüansse loov-Euroopa ja kodanike Euroopa ja samuti ka europeanat, vastasel korral on olukord tasakaalustamata. ja nüüd, mis puudutas äh, ühte teemat, mis äh, tõstatati, Erasmus ja Loov Euroopa vahendid, kus viimastel aastatel oli vähe vahendeid ja nõudmis, nõudmine, nõudlus on olnud suurem ja sellele ei ole suudetud vastata. nüüd, mis puudutab praegust olukorda, lähtudes kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist aasta olukorrast, on olnud teatud viivitusi programmi osas ja sel aastal äh, loodetavasti teatud ridade osas, eriti mis puudutab loov Euroopat, on meil küsimus, kas siin on teatud kontsentratsioon, et kuna on olnud neli konkurssi, kas siis eelarve suudab äh, olla kooskõlas nende ridadega võrreldes teistega? ja see on midagi, mida me peame võib-olla teatud vahendeid ümber jagama ning lõpetuseks äh, Eh, kodanike Euroopal on olnud väga tõeline puudujääk, me üritasime seda osaliselt eh, katta, aga väga hea oleks eh, näha seda, kuidas, lähtuvalt sellest, kuidas programm töötab, mis on see ebakõla nõudluse ja pakkumise vahel, see on üks olulisemaid punkte ja siin äh, tekib oht, et äh, paljud inimesed muutuvad rahulolematuks ja meil on vaja siis vastuseid nendele küsimustele. aitäh. suur tänu, kolleegid, ma tõesti pean jooksma. aitäh teile tagasiside eest, see oli tõesti väga huvitav, mul on ainult üks probleem äh, ainult pool lehekülge teksti, see oli piiratud ja see on esimene probleem ja teiseks, äh, me loodetavasti mõistame asju samal viisil, loomulikult on teil õigus, et äh, loov Euroopa, kodanike Euroopa ja Europeana on väga olulised teemad ja meil on vaja tõesti tagada see, et maksumaksja raha kasutatakse kõige tõhusamalt ja läbipaistvamalt ja mul on kindlasti väga äh, hea meel näha teie kirjalikke muudatusettepanekuid ja mulle tõesti juba helistatakse ja ma pean tõesti jooksma nüüd capiamo perfettamente la contemporaneità. jah, me tõesti mõistame, et, et meil on siin kattuvaid äh, koosolekuid. nüüd äh, meelde tuleks muudatusettepanekute tähtaeg neliteist jaanuar äh, neli kell neli ja nüüd lähme seitsmenda päevakorrapunkti juurde. tegemist on väga olulise ähm, uuringu tutvustusega, see puudutab ülikooli kvaliteedinäitajate uuringut. Te kõik kindlasti teate, et äh, me soovisime sellist äh, uurimust, et äh, näha, millist mõju omavad nende erinevate tegurite äh, ühismõju ülikoolidele. nüüd see uurimus on tõesti huvitav, sellepärast et see annab meile põhiülevaate olukorrast, eh, mis puudutab eriti erinevaid kvaliteedinäitajaid ja hindamist eh, haridusvaldkonnas. ja loomulikult on eh, süsteemid erinevad, nagu raport näitab nüüd, mis puudutab ka äh, erinevaid äh, näitajaid. mina usun, et tulevikus on meil vaja näha, et äh, me liigume sarnasema süsteemi poole, et meil oleks äh, ühine süsteem ja minu arvates Euroopa peaks selles osas olema ambitsioonikas ja mõistma, et tegemist on äh, siis sellise nii-öelda paremusjärjestusega, mis on kaubanduslik selleks, et äh, ligi tõmmata äh, üliõpilasi, aga kombineerides neid erinevaid indikaatoreid ei ole senini eriliselt aset leidnud ja võrreldes äh, näiteks teiste valdkondadega teadus ja humanitaarteadused ja mul on väga hea meel, et te olete siin täna meile tutvustamas seda raportit Maria Kelo Ühendkuningriigist selleks, et tagada kvaliteet, kvaliteedihinnangud ja Queenie Lamb äh, räägivad meile nendest äh, järjestustest äh, ja nendest süsteemidest. viisteist, kakskümmend minutit äh, kumbki ja seejärel on meil võimalik teile ka küsimusi esitada ja palun, kolleegid, jääge siia, minu arvates on tegemist väga olulise teemaga, kes soovib kõigepealt sõnavõtt? palun, proua Lämm. suur tänu, et mind siia olete kutsunud mind ja Mariat selleks, et me saaksime uurimust teile tutvustada, mis puudutab ülikoolide kvaliteedi hindamist, kriitiline hindam-, järgmise poole tunni või umbes sellise jooksul võtame läbi selle Äh, ettekande selles järjekorras kõigepealt äh, põhjendused ja taust, eesmärgid, äh, uurimise struktuur ja metoodika ja seejärel keskendume põhitulemustele, kvaliteedi tagamine ja, ja, ja tulemused, mis me tuvastasime ja lõpetuseks Maria toob välja ka vastavate indikaatorite võrdluse ja siis ka meie soovitused äh, nende kahe instrumendi osas. alustuseks, mis puudutab siis selle uurimuse tausta, meid äh, Euroopa Komisjon kutsus meid üles viima see, läbi viima seda äh, uurimust eelmise aasta novembris ja kolme kuu jooks-, nelja kuu jooksul viisime me uurimuse läbi indikaatorite osas ja põhjus, miks see miks meil paluti seda uurimust teha, oli see, et me leidsime, et Euroopa poliitikas on öeldud, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja äh, algatus äh, Youth on the Move ning samuti ka Euroopa kõrghariduse süsteemi ja tegevuskava on olulised dokumendid ja me leidsime, et on vaja esile tuua ja arutada Euroopa kõrghariduse teemal. lisaks sellele on üha enam hakatud rääkima sellest, mis on kvaliteet kõrghariduses, eriti seoses eh, kvaliteedi tagamisega kõrgharidus äh, ette, koolides ja eriti, mis puudutab nende paremusjärjestust. selles uurimuses oli meil plaanis siis ähm, kajastada viimaseid ähm, arenguid seoses ähm, paremusjärjestuse osas kvaliteedi hindamisel. me tahtsime võrrelda meetodeid ja indikaatoreid ja see lisaks sellele äh, vaadata ka, millised on äh, tuvastatud mõjud, äh, mitte lihtsalt kuulujutud, vaid tõesti teatud analüüsitud tulemused sõltumatute teadlaste poolt või näiteks Euroopa ülikoolide organisatsioonide poolt, me tahtsime vaadata, milli-, mis on nende tulemuste mõju ja kvaliteedi tagamine lähtudes sellest mõjust tegime mõningaid soovitusi ka selle kahe instrumendi osas. uurimise tulemusena andsime välja teaviku, mille ma leidsin ka siit koridorist, see on sajaleheküljeline uurimus kus on ära toodud ka need andmed, mida me kasutasime uurimuses ehk siis siin on väga palju üksikasju kvaliteedi tagamise riiklike mehhanismide kohta ja kümne järjestussüsteemi kohta, mida me analüüsime ja me oleme selle kohta ka siis vastavad lisad paika pannud. uurimuse struktuur on jagatud kolmeks või siis neljaks osaks, kaks esimest puudutavad kvaliteedi tagamist ja neid järjestusi, me oleme need eraldi välja toonud, sest meie arvates kvaliteedi tagamine ja järjestus, äh, kuigi neid tihtipeale mõeldakse ühe ja sama asjana, siis tegelikult on need täiesti erinevad, mitte täiesti erinevad, aga siiski erinevad ja sellepärast meie käsitleme neid eraldi ja toome välja ka tulemused eraldi hiljem äh, toome välja võrdleva analüüsi äh, nende kvaliteedi ja lähenemiste osas, äh, vaadata, kuidas nad erinevad ja kuidas nad sarnanevad ning kas on mingisuguseid seoseid kahe süsteemi vahel. ja selle uurimuse lõpuosas on ära toodud ka meie poolt äh, tehtud soovitused. metoodika oli järgmine, kuna meil oli väga vähe aega Äh, kuna meil oli tõesti väga vähe aega, siis meie põhiline äh, uurimusmeetod oli äh, nii-öelda paberipõhine, käsitlesime olemasolevaid andmeid ja lisaks ka kogutud andmeid, mis olid seotud kümne erineva järjestusega äh, ehk siis erinevate mehhanismide osas. ja lisaks valisime välja kaheksa riikliku kvaliteedi tagamise süsteemi ja lisaks sellele viisime me ka läbi ka kolme Euroopa välise lähenemise USA, Brasiilia ja Jaapani variandi analüüsi. lisaks kogutud andmetele, mis me saime veebilehekülgedelt, oli meil ka osaliselt struktureeritud intervjuud, sest me leidsime, et teatud variantide puhul ei ole piisavalt dokumenteeritud teavet kvaliteedi tagamise kohta seega me pöördusime ekspertide poole selleks, et äh, saada äh, rohkem teavet riiklike süsteemide kohta. ja lõpetuseks, äh, kuna see on kvaliteedi uurimus, siis tahtsime me ka tagada selle, et tegemist oleks ähm, aktsepteeritud standardidega, meil oli kaks eksperti kaasatud kvaliteedi tagamise osas ja lisaks äh, teine ekspert, äh, kes siis äh, on ekspert maailma järjestussüsteemide osas ja metoodika, vastava metoodika osas ja kes kinnitavad meie lähenemist. nüüd, millised on meie põhitulemused ja annaksin sõna Mariale. Um, suur aitäh, ma räägin teile Äh, siis kvaliteedi hindamisest ja peamistest tulemustest selles valdkonnas ja Euroopa puhul on äh, tõesti oluline öelda, et jah, et see tegu on Euroopaga, on oluline. Äh, kui me räägime Euroopa kõrgharidusest, siis meil on siin nelikümmend kaheksa erinevat kõrgharidussüsteemi, palju erinevaid kvaliteedi hindamise Äh, asutusi, sealhulgas ka siis Euroopa tasandil, nii et, et äh, lähenemisi on tõesti väga palju. Äh, mõned keskenduvad siis programmidele, mõned institutsioonidele, mõnedel on akrediteerimissüsteem, mõnedes viiakse läbi auditeid ja nõnda edasi, nii et, et lähenemisviisid on väga mitmekesised. aga vaatamata erinevustele on olemas Euroopa raamistik kvaliteedi hindamiseks kvaliteedi hindamine on olnud osa Bologna protsessist alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast ning Euroopa Kvaliteedi Hindamise Korporatsioon äh, tegelikult alustas oma tegevust paralleelselt Bologna protsessiga. kahe tuhande viiendal aastal Euroopa kõrgharidusministrid kiitsid heaks äh, Euroopa standardid ja suunised kvaliteedi hindamiseks ja need on, ongi olnud siis kvaliteedi hindamise aluseks Euroopas. Need on äh, põhjustanud süsteemide lähenemist lähenemist. samas, nagu ma ütlesin, on suuri erinevusi endiselt olemas. kahe tuhande kaheksandast aastast alates on olemas äh, Euroopa kvaliteedi hindamise register, see on nimekiri kõikidest kvaliteedi hindamise asutustest, mis, äh, mida on kontrollitud, äh, mille vastavust Euroopa standarditele on kontrollitud praegu nelikümmend kaks ähm, asutust kahekümne ühest Euroopa kõrghariduse piirkonnas siis äh, selles nimekirjas ja üheksateist nendest äh, on Euroopa Liidu liikmesriigis. kakskümmend kaheksa ja nelikümmend kahe, riikiga nelikümmend kaheksa äh, süsteemi, nii et, et Äh, see on see raamistik, millest me räägime. kui vaadata nüüd süsteeme, siis äh, kvaliteedi hindamisel on kaks eesmärki. aruandekohustuslikkus tähendab, äh, me, meid võib usaldada ja teine on tõhustamine, kvaliteedi tõstmise ja kõik kvaliteedi hindamise süsteemid, need, mis põhinevad traditsioonilise akrediteerimisele, kontrollimisele ja akrediteerimismeetodile, rõhutavad ka kvaliteedi tõstmist kui olulist asja me oleme olnud tunnistajateks ka kvaliteedihinnangute väga erinevatele tuli-, tule-, tulemustele mõnedes riikides, mõnedel puhkudel on see hindamine tegutsemise eelduseks, mõned on seotud äh, nende institu-, kõrgharidusasutuste poolt antavate kraadide tunnistamisega, mõned lihtsalt äh, annavad soovitusi olukorra parandamiseks, ilma et sellel oleks mingeid juriidilisi tagajärgi kõigepealt meil on äh, selline dihhotoomia äh, väljapaistvus ja standarditest äh, kinnipidamine, aga nüüd me oleme tunnistajaks sellele, et väga paljudel süsteemidel on kõigepealt selline nimekiri asjadest, millest tuleb kinni pidada ja samas üritavad nad ka miinimumstandarditest kaugemale minna, sest muidu ei ole võimalik kvaliteeti parandada. kui alati üritatakse saavutada ainult miinimumi, siis sellest ei piisa ja seetõttu ka kvaliteedi hindamisasutused liiguvad selles suunas ning üritavad siis positiivseid muutusi institutsioonides eh, esile kutsuda, muutusi, mis lähevad kaugemale miinimumstandarditest, samuti profiili loomine, eh, asutused, mis integreerivad siis selliseid kriteeriumeid, mida saab eh, tavalistele kriteeriumidele lisaks välja valida, näiteks Hollandis Äh, võib selleks olla rahvusvahelistumine, äh, innovatsioon või mis iganes, nii et, et see võimaldab ka seda mitmekesisust, mida me siin Euroopas niivõrd hindame. ja samas äh, viime kõik siiski ühise raamistiku alla Äh, väga palju on äh, endiselt veel riiklikke tõkkeid tõelise Euroopa kõrgharidushindamisruumi loomise teel. me oleme rääkinud jah, kvaliteedi hindamise otsuste tunnustamisest, aga see ei ole juriidiliste prots-, takistuste tõttu alati reaalsus. Äh, Queen'i juba ütles, et üsna vähe on uuringuid kvaliteedi hindamise tegeliku mõju kohta, osalt on see tingitud sellest, et väga Äh, raske on kindlaks teha äh, seoseid äh, kvaliteedi hindamise ja kvaliteedi, hariduse kvaliteedi vahel. ning näib, et äärmiselt raske on ka kokku leppida selle osas, mis on kvaliteet, millised on need kvaliteedinäitajad, mida tahaksime vaadata aga me oleme teadlikud mõningatest positiivsetest äh, tagajärgedest, me ei nimetaks neid küll mõjudeks, aga ta, lihtsalt tagajärgedeks. me näeme raportist kõrghariduse kohta, et äh, sellised hinnangud äh, panevad asutusi oma tegevust muutma, järjele mõtlema oma hindamissüsteemide ja muu üle ning see on äh, kaasa toonud ka äh, kõrgharidusasutustes äh, hariduse hindamise üksuste loomise, nii et, et institutsioon, sellest kvaliteedi hindamisest on saanud institutsiooni organisatsiooniline, organis-, orgaaniline osa ning positiivseks tulemiseks on loomulikult ka see, et me oleme Euroopas jõudnud äh, sinnani, et äh, me saame öelda, et enamikes riikides kõrgharidusasutused vastavad vajalikele standarditele, see on oluline üliõpilaste kaitseks, aga see on ka üha olulisem rahvusvahelises kontekstis, äh, kui mõelda näiteks sellele, et et on üha rohkem erakõrghariduspakkujaid, kes teevad seda eelkõige kasumi nimel, me peame hoolitsema siiski selles, et ka sellised asutused pakuvad kvaliteetset haridust ehm, väga tihti kaevatakse selle üle, et äh, kvalifikatsioonide süsteem on liiga bürokraatlik, liiga jäik ja see võib innovatsiooni takistada, ei võimalda ühisprogramme, interdistsiplinaarseid programme, koostööd ettevõtetega, tööstusasutustega me oleme juhtinud tähelepanu mõningatele ühistele väljakutsetele ja suundumustele ja võib-olla jah, liigutakse sellise pehmema lähemise juurde rohkem võib-olla akrediteerimisel kvaliteediauditile, kus suurem kohustus jääb kõrgharidusasutustele endile, sest institutsioonid peavad vastutama selle pakutava hariduse kvaliteedi eest ja see väline kvaliteedi hindamine on lihtsalt väljastpoolt tulev tagatis samuti oleme näinud, et üha rohkem antakse ülevaadet kvaliteedi hindamise tulemustest ja need raportid on ka palju loetavamad ning kvaliteedi hindamise asutused muutuvad üha rahvusvahelisemaks, laiendavad oma tegevust ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et kui me tõesti tahame luua usaldust rahvusvahelisel tasandil, siis need kvaliteedi hindamise asutused peavad omavahel ka kogemusi jagama. ja nüüd räägib Queen'i pingeridadest. Äh, pingeread selles äh, uuringus kasutasime kümmet pingerida ja kuus nendest on ülemaailmsed ning tuginesimegi ülemaailmsetele pingeridadele, sellepärast et äh, äh, see meid ju huvitab, kui me vaatame rahvusvaheliselt kõrgharidusasutusi. miks ülemaailmne pingerida on nii oluline? Äh, loomulikult need pingeread eksisteerisid ammu, enne kui ametlikult kahe tuhande kolmandal aastal loodi esimene ülemaailmne äh, pingerida Shanghai Holtoni ülikooli poolt äh,. Shaotungi ülikool äh, võttis selle termini ülemaailmne pingerida esimesena kasutusele ja pärast seda äh, Äh, äh, muidugi hakati kritiseerima ka seda, et kas ikka saab ülikoole üldse ülemaailmselt hinnata ja kritiseeriti neid Äh, näitajaid, aga sellele kõigele vaatamata on viimase kümne aasta jooksul ülemaailmsete pingeridade tähtsus kasvanud ja mõningatest põhjustest võiks mainida üleilmastumist, ülikoolidel on nüüd uus roll, nad peavad ligi meelitama rahvusvahelisi üliõpilasi, andekaid teadlasi ja äh, ka üliõpilasi ja ülikoolid konkureerivad piiriüleselt üliõpilaste pärast oma kõrghariduspakkumistega ning äh, ei tohiks ära unustada ka seda, et online digitaalmeedia areng, interneti areng äh, on muutnud äh, nende ülemaailmsete pingeridade avaldamise palju kergemaks, nii et, et viimase kümne aasta jooksul ei kasutata enam ju ainult mitte internetti, vaid ka sotsiaalmeediat, erinevaid uusi meediakanaleid ning eh, need on samuti edendanud ülemaailmseid eh, pingeridasid eh, ja neid pingeridasid on koostatud kogu maailmas väga palju. see oleks siis taustaks meie uuringule, miks me tahtsime keskenduda ülemaailmsetele pingeridadele. peamised järeldused, mis me oma uuringus teeme, jah, näitajaid on palju kritiseeritud erinevates uuringutes. meie oma uuringus leidsime, et äh, meie jaoks on ainulaadne see institutsionaalne äh, pingeridade raamistik. niisiis, kes on nende ülemaailmsete pingeridade taga, seda on väga vähe uuritud meie oma uuringus vaatasime metoodikat, mida kasutatakse ja nende pingeridade koostajaid kuus nagu ülemaailmset pingerida, äh, sealhulgas siis ka Shanghai äh, pingerida, äh, Timesi kõrghariduse pingerida ja maailma parima ülikooli pingerida ja nõnda edasi. ning me leidsime, et viis kuuest ülemaailmsest pingereast, mida me võrdlesime, tuginevad ühele andmete esitajale ning keskenduvad just teadusuuringutele orienteeritud näitajatele Thomson Reuters on see andme toodetega varustaja ja äh, nemad kasutavad otseselt siis või kaudselt siis äh, Reutersi teadusveebi andmebaase ja seal sisalduvaid andmeid. Äh, seda asja tasub kriitilisest aspektist analüüsida, sest et Thomson Reuters on see, kes paneb paika raamistiku, milliseid ülikoole ülemaailmselt võrrelda ja kaudselt võib see mõjutada ka seda, kuidas ülikoolid ülikoolid, äh, kas nad äh, kasutavad neid andmebaase või neid äh, ajalehti seal andmebaasis, siis see võib mõjutada ka nende kohta pingereas. see on üks peamisi leide ja teine asi on see, et nendel ülemaailmsetel pingeridadel on nõndanimetatud ärimudel. jutt käib Äh, siis tõesti ärimudelist just nimelt äri mõttes. väga paljud äh, pingeread äh, on ka meediast ajendatud, just ingliskeelsest meediast ajendatud. me saame aru, et need pingeread, need on kõigile kättesaadavad üliõpilastele, vanematele, kõik võivad neid tasuta vaadata, see ei maksa midagi, aga pingeread on oma, omamoodi ka turuks reklaamipind institutsioonidele ja ka äh, pa- äh, ja äh, see, samuti müüa, on see võimalus müüa siis reklaamipinda. ülikoolidel on võimalik müüa oma re-, ülikoolidel on võimalik siis ennast reklaamida, levitada oma koht, enda kohta rohkem informatsiooni Ähm, ja samuti nõustamisteenuseid pakkuda. niisiis äh, me peaksime olema teadlikud sellest, et nendel pingeridadel, et need pingeread on ka äritegevus ning äh, vajaks rohkem uurimist. loomulikult viimase kümne aasta jooksul Äh, kui ka väga palju on neid ülemaailmseid pingeridasid kritiseeritud. üha rohkem ajalehti, ajakirju või muid äh, organisatsioone neid pingeridasid koostamas. ja meil on ligemale mm, kümme ülemaailmset pingerida nüüd aastaks kaks tuhat neliteist ja kuna nende pingeridade äh, Äh, hulk on kasvanud, siis on hakatud ka nende pingeridade kvaliteeti hindama. Äh, IREC Observatory äh, teeb siis praegu just nende pingeridade auditit, nii et, et siin on tegemist siis tõesti pingeridade kvaliteedi hindamisega ja see on tõesti ka uus areng. nüüd Need äh, pingeread on siis meediast ajendatud, nad on väga nähtavad. Äh, ümuti äh, pingerida on natukene teistsugune, seda rahastab Euroopa Liit ning kasutatakse teistsuguse lähenemist, see on kasutajast ajendatud lähenemine siin üritatakse ülikoole õiglasemalt kohal, kohelda Äh, andmete kogumise viis on väga keeruline metoodika. aga uh, multirengi äh, probleem on selles, et võrreldes nendest meediast ajendatud äh, pingeridadega ei ole see pingerida kuigi nähtav niisiis, need oleksid siis peamised leiud, millele tahtsin teie tähelepanu juhtida, äh, leiud, mis puudutasid siis pingeridasid ning äh, pingeridade mõju. me peame arvestama nii soovitud kui ka soovimatu mõjuga. Äh, Shanghai pingerea eesmärk oli Äh, aitada Hiina valitsusel äh, hariduspoliitikat ajada, aga aja jooksul on selle Shanghai pingerea äh, mõte muutunud, see ei ole enam lihtsalt hariduspoliitika suunamisvahend, see ülesanne on muutunud hoopis millekski muuks Äh, ülemaailmsete pingeritade mõju äh, valitsuse äh, poliitikale ei ole alati soovitud, mõned valitsused võivad otsustada näiteks stipendiume eraldada, tuginedes teatud ülikoolide kohtadele pingereas, nii et, et see on soovimatu mõju. mis puudutab veel neid pingeridasid, siis mõned neist Äh, reklaamivad endid kui infovahendit, et õpilased, üliõpilased saaksid otsuseid langetada paremini Äh, seda loomulikult üliõpilaste vaatevinklist, aga loomulikult ülikoolide vaatevinklist äh, ka mm, äh, nende tegevust need pingeread mõjutavad ja väga palju on uuritud, kuidas USA-s näiteks kasutatakse neid pingeridasid, kuidas USA ülikoolid valivad üliõpilasi, mitte tingimata paremaid üliõpilasi, vaid Äh, äh, kasutatakse siis selliseid äh, huvitavaid vali, valikukriteeriumeid, et oma reitingut parandada ja sellele on negatiivne mõju. Ähm, see on siis näide nega-, pingeridade negatiivsest mõjust. nagu ma ütlesin, need meediast ajendatud pingeread on põhiliselt mõeldud reklaamipinna müügiks ning Äh, ülikoolid näevad siis äh, neid pingeridasid kui head viisi enda turustamiseks, äh, olgu nad siis pingereas või mitte, loomulikult mida kõrgem kellegi koht pingereas, seda rohkem on võimalik ennast turustada. ja pikemas perspektiivis mõned ülikoolid Äh, võib-olla tõesti on äh, saavutanud oma maine just nimelt läbi rahvusvaheliste pingeridade pingeridadel on ka mõned mm, soovitud tagajärjed, tavaliselt nende pingerida äh, koostajad rõhutavad, mis need on, näiteks külastajate meelitamine veebilehele, nõustamisteenuste pakkumine, neid äh, otse välja ei öelda, aga äh, see on ka üheks põhjuseks, miks neid pingeridasid tasuta pakutakse aga mõnes mõttes on need ka omamoodi kvaliteedihinnanguks. mõningatel juhtudel on mõju äh, äh, väga raske kindlaks teha, näiteks äh, kuidas mõjutavad pingeread ülikoolide juhtimisstruktuuri ja kas ülikoolid sunnivad näiteks oma teadlasi avaldama artikleid nii-öelda A-kategooria ajakirjades, nii et, et see on selline nüansseeritum mõju, aga asi on selles, kuidas asjale läheneda. mõned äh, uuringud on väga kitsalt uurinud äh, siis seda, kuidas äh, pingeread mõjutavad ülikooli juhtimist ja kirjastamispoliitikat. aitäh ja nüüd on minu kord üritada Äh, selgitada kõige raskemat aega ja ma saan aru ka, et meie kõneaega hakkab otsa saama, ma üritan rääkida kiiresti, aga ma loodan, et ei tekita endale tõlkide ridades liiga palju vaenlasi. Äh, nii et, et kui me hakkame võrdlema võrdlematuid asju, siis jah, olulisi erinevusi on, aga siis ka mõningaid asju, mis on lähedased või omavahel seotud. ja üks erinevus, mis on väga oluline ja mida Queeniga möödaminnes mainis ja mis Sädil ei ole nimelt kvaliteedihinnang eh, eh, keskendub eh, hindamise, õpetamisele ja õppimisele ja pingereal rohkem teadusuuringutele ja ma arvan, et Euroopa Liidu poliitikaga me peame olema ettevaatlikum. me peame pöörama väga palju tähelepanu õpetamisele ja õppimisele ja selle kvaliteedile ja me ei tohiks seda unustada, kui me räägime kvaliteedi küsimustest ja pingeridadest ja sellest, kuidas neid asju ühendada Äh, kvaliteedi hindamine tavaliselt hõlmab äh, kõiki äh, süsteemi ülikoole pingeread, aga hõlmavad ainult ühe kõrgharidussektori väga väikest osa. kvaliteedi hindamine omab väga selget eesmärki, selleks on kvaliteedi tagamine. võib-olla see ei taga seda küll alati ideaalselt, aga vähemalt see on selle tegevuse selge eesmärk pingereal on aga ka mõningaid varjatud ja võib-olla soovimatuid mõjusid, mis on võib-olla äh, palju tugevamad kui näiteks kvaliteedi hindamise soovimatud tagajärjed. Äh, pingeridasid ei koostata kõrgharidus, kõrgemate õppeasutustega koostöös ja nende eesmärk ei ole tingimata õpetamise kvaliteedi parandamine, samas äh, kvaliteedi hindamise eesmärk on just nimelt parandada õpetamise kvaliteeti Äh, ja öeldakse, et kvaliteedi hindamise tulemused on äh, avalikkuse jaoks väga raskesti mõistetavad, nelikümmend lehekülge äh, teksti, millest süsteemi välised inimesed üldse aru ei saa. aga ülikoolid ongi keerulised organisatsioonid, nad ei ole lihtsad ja kvaliteet on samuti väga keeruline mõiste nii et, et ähm, ma arvan, et me peaksime äh, olema ka äh, ettevaatlikud, äh, mis hinda me arvandmete eest maksame ja kui huvitavat infot need andmed meile lõpuks selliste keerukate organismide nagu ülikool kvaliteedi kohta annavad. me näeme ka mõningaid vastastikuseid suhteid, jah, mõlema puhul räägitakse kvaliteedist, aga see me peame iseenesestmõistetavaks, mainiksin kahte muud asja Äh, niisiis äh, väljapaistvuse sissetoomine kvaliteedi hindamisse, see on üha laiemalt levinud, äh, on vaja sundida kõrgkoole oma tegevust tõhustama, aga nagu proua Kosta ka ütles, me ei saa pidama jääda miinimumstandardite juurde. ja siis veel üks valdkond, kus pingeridadest saaks kvaliteedi hindamine küll midagi õppida, selleks et suurendada institutsioonide potentsiaali alati esirinnas olla. Queenie mainis äh, et äh, pingeridade kvaliteedi hindamine on ka oluline. Äh, me peame näitama, et need meetodid, mida me kasutame, et need andmed, mida kasutame, on läbipaistvad, kõik teavad, kust need tulevad, kõik teavad, mida kvaliteedi all mõeldakse, mõeldakse. nii et, et kvaliteedi hindamine äh, suhtub positiivselt kvaliteedi hindamispingeridadesse nüüd äh, mõned äh, soovitused, mis me kvaliteedi hindamise osas kokku panime, tuleks edendada Euroopa kvaliteedi äh, hindamisruumi, see on äärmiselt oluline. samuti peaks kvaliteedi hindamise puhul olema, oldama teadlikud sellest, et see aitaks luua kvaliteedikultuuri ja ei annaks halba kõna sellele sõnale kvaliteedi hindamine, sest et tihtipeale kaasneb selline negatiivne pilt liigsest bürokraatiast Äh, kvaliteedi hindajad peaksid kiiremini kohanema muutustega, me räägime siin äh, muutidest e, e-õppest. Äh, kvaliteedi hindamine peab nendele uutele arengutele suutma reageerida ning loomulikult need, kes seda veel pole teinud, peaks mõtlema sellele, kuidas minna kaugemale miinimumstandarditest ning väljapaistvust ja erinevad väljapaistvuse vormid äh, kaasama, vaadata, mis hästi välja tuleb, kas tuleb hästi välja suhtlemine kogukonnaga või teadusuuringud või äh, äh, eri ettevõtete, ülikoolide vahelises partnerluses Äh, samuti tuleks ettevaatlikult äh, edendada, edendada mõtet Euroopa kvaliteedi hindamise ruumist. oleks väga hea, kui iga institutsioon võiks valida ükskõik millise äh, kvaliteedi hindamise asutuse Euroopa registrist aga praegu me ei ole veel kindlad, milline oleks, millised oleksid tagajärjed, kui meil oleks selline see avatud kvaliteedi hindamise ruum. me ei taha, et institutsioon lihtsalt prooviks ühte ametit ja kui need ei sobi, siis läheks järgmise juurde, nii et me peame olema ettevaatlikud, aga me tõesti sellist arengut tulevikus sooviksime loomulikult me tahame, et need raportid oleksid kättesaadavamad, ilma et me lihtsalt kompromiteeriksime üksikasjadega institutsioone ning loomulikult meil on vaja ka teha rohkem uuringuid kvaliteedi hindamise mõjude kohta. nii et, et me tõesti saaksime ka pilti sellest, mil määral kvaliteedi hindamine ootustele vastab. ja nüüd soovitused, mis puudutavad pingeridasid ja eriti U multiranki Ehm, äh, jah, neid uuringuid on tõesti väga palju, kus on äh, juhitud tähelepanu pingeridade puudustele, aga sellele vaatamata on need ikkagi meie arvates usaldusväärne infoallikas. Ehm, mm, äh, meie arvates on mõistlik süstemaatiliselt siiski esitada kogu see info, mida pingeridadega mõõdetakse ja ma arvan, et seda euro, infot saab Euroopa Liit edastada Äh, sõltumatul moel, ta saab äh, erinevaid pingeridade kasutajaid teavitada sellest, äh, millised ja ka rääkida sellest, millised on pingeridade mõjud nende avalikele eesmärkidele. üheksakümmend protsenti näitajatest, mida näiteks kasutatakse, on teadusuuringute väitekirjade põhised teine soovitus oleks see, et me looksime äh, sõltumatu kvaliteedi hindamise mehhanismi pingeridade jaoks, nagu ma ütlesin, äh, on olemas IREC-i äh, seirekeskus, mis auditeerib pingeridasid, aga kõigepealt IREC on organisatsioon, ähm, mille liikmeteks on pingeridade koostajad ise ja sõltumatu organisatsioon muudaks sellise kvaliteedi hindamise palju usaldusväärsemaks ning sellega võiks ka Euroopa Liit tegeleda võrreldes teiste pingeridadega, nagu ma juba ennist ütlesin, ju multirank on keeruline ja see on seotud kõrgharidusasutustega, aga nagu me nägime, paljud ähm, ülemaailmsed pingeread ähm, kasutavad väikest hulka näitajaid, näiteks ähm, enamikel neil on äh, kuskil kuus, kaheksa või võib-olla kõige rohkem kolmteist näitajat, äh, aga kolmekümmet ühte näitajat ei kasutata. meie leiame, et selline lähenemine on hea ja niimoodi saame äh, arvestada ülikoolide erinevate ülesannetega, aga see on ka väga äh, vaevanõudev ja näiteks õpetamise ja õppimise näitajaid on väga raske koguda niimoodi, et neil oleks tähendus ja et neid saaks võrrelda me leiame, et et võib-olla EU äh, multirank peaks ajutiselt oma äh, näitajaid vähendama selleks, et ta üldse eksisteerida saaks, sellepärast et äh, kui on nii palju näitajaid ja kui ei ole andmeid, millega neid toetada, siis usaldusväärsus pikapeale kannatab. samuti saime me aru sellest, et pingeridade jaoks on suur koorem koguda nii palju infot kõrgharidusasutustelt. mõistlikum oleks, kui kõrgharidusasutused edastavad andmeid pingeridade koostajatele ja, ja mitte pingeridade koostajad ei hakka olukorda uurima ise nii et selleks, et toetada ju multiranki, on vaja sellist ärimudelit, kuidas see pingerida püsiks ka pärast seda, kui Euroopa Liidu poole rahastamine lõpeb ja seda tuleb kindlasti teha ja lõpetuseks, nagu öeldud, me leidsime, et kuigi väga paljud pingeread on väga erinevad ja nende metoodika on eh, võib-olla väga, ei olegi eh, väga lihtne, aga paljud ülikoolid üle maailma aktsepteerivad neid, kui te vaatate, kuidas ülikoolid pingeridasid ära kasutavad, eh, siis nad äh, Äh, kasutavad äh, rohkem just neid vähem usaldusväärseid pingeridasid ja mitte ju multiränki, nii et, et ju äh, multiränk peab suurendama oma nähtavust kogu maailmas, need on need soovitused, mida meie oma raportis teeme ja kui teid huvitavad üksikasjad, lugege seda raportit. Thank you so much for this presentation. suur tänu selle ettekande eest Te olete teinud väga olulist ähm, uurimistööd. Te olete oma töös erinevaid Euroopa kõrgkoole hinnanud, pööranud tähelepanu võrdlusele teiste kontinentidega väga oluline on, et meil oleksid äh, paigas võrdlusalused, et me saaksime Euroopa süsteemi võrrelda rahvusvahelise süsteemiga. lõpetuseks te ütlesite, et tuleks võib-olla luua sõltumatu agentuur või teatud sõltumatu organ, mis oleks äh, pädev selles valdkonnas. väga oluline on ka parameetrite läbipaistvus aga tähtis on ka see, et keskendutaks mitmekesisusele, meil peaks olema loomulikult kvaliteedi miinimumstandard, aga tuleks arvesse võtta ka teisi aspekte, mis on tähtsad konkurentsis. Te mainisite ka seda, kuidas äh, pingeridade avalikustamine meedias mõjutab äh, haridusasutusi. siinkohal on olnud kriitikat ülikoolide ja dotsentide poolt, aga rahvusvahelised pingeread siiski lähtuvalt suuresti teadushuvidest, mis on tihedalt seotud ka tööstussektori huvidega. suur tänu teile selle põhjaliku äh, töö eest, mis te olete teinud, annan nüüd äh, sõna kolleeg Tserile kõigepealt. tänan. ka mina soovin tänada mõlemat eksperti selle uurimuse suurepärase esitluse eest, mille me võtame tänuga vastu siin Euroopa Parlamendis. suur tänu esinaisele ka selle eest, et antud äh, punkt meie koosoleku päevakorda pandi. me oleme minevikus sellele teemale liiga vähe tähelepanu pööranud, see on minu arvates viga. kooliharidus on teema, millega ma olen juba aastakümneid tegutsenud, omal ajal olin ma kultuuriminister ja ma tean, et need teemad võivad olla väga tundlikud. ei ole lihtne vastata küsimusele, et milline kool on kvaliteetne, milline ei ole. meil olid äh, mõnikord äh, gümnaasiumid, mis olid nii-öelda eliitkoolid kes äh, sooritasid suurepäraselt gümnaasiumi lõpu eksamid ja need äh, koolid äh, paistsid väga hästi silma ka kõikvõimalikes hindamistes. aga siis olid meil teised koolid, kus olid natukene nõrgemad õpilased äh,, nad olid pingeridades tagapool, aga nad siiski suutsid äh, õpilased äh, suure töö tulemusel ja suurte püüdluste tulemusel saada nii kaugele, et äh, need õpilased ka lõpetasid kooli ja omandasid ka näiteks mingi kutse. nii et mis siis on olulisem? on väga palju kvaliteedi indikaatoreid ja me peame liikuma edasi selliste terviklike indikaatorite suunas. ma toetan Euroopa Liidu institutsioone ja neid, kes äh, üritavad äh, töötada välja ühtsed Euroopa hindamismudelid, mis hõlmaks rohkem indikaatoreid, mitte ainult kolme-nelja või käputäit, see ei ole hea. tõusetub küsimus, kas on võimalik sellist terviklikku hindamissüsteemi luua. ja küsimus on ka selles, kuidas hinnata Euroopa Liidu ülikoolide konkurentsivõimet võrreldes Ameerika ja Aasia omadega? suur tänu! suur tänu, ma tahaksin äh, jätkata äh, eelkõnelenud kolleegi sõnadest, eriti mis puudutab äh, ülikooliharidust, mis on sobilik aruteluteema meie komisjonis. seda teemat on kajastatud palju riiklikul tasandil. miks ühel ülikoolil on äh, parem koht pingereas kui teisel. ülikoolid peavad kõigepealt koolitama inimesi, seejärel keskenduma teadustööle ja tooma kaasa uuenduslikud tegevused. ülikoolide pingeread e, ei e, kajasta alati kõiki e, valdkondi, tihtipeale lähtuvad teadustööst Äh, paljud äh, äh, head õpetajad ei tee teadustööd ja, ja neil ei ole ka võimalik, ainult selle põhjal ei saa hinnata seda, kas ülikool valmistab ette piisava kvaliteediga inimesi või mitte. väga hea mõte on see, et oleks sõltumatu institutsioon ma ei taha siin äh, kritiseerida äh, selliseid äh, pingerides, mis lähtuvad kommertsalustest, aga puudu on objektiivsusest institutsiooni kõrgharidusasutuste põhieesmärk on inimesi koolitada, teha teadustööd ja meil on vaja tagada kvaliteet kõikides valdkondades ja me ei saa ainult keskenduda teatud äh, valdkonnale ja ma tahaksin teilt küsida ettekandes te ei viidanud äh, eneseanalüüsile selleks, et kvaliteeti parandada ja selleks, et edasi liikuda, on vaja samuti ka läbi viia nii-öelda sisene hindamine. Te rääkisite küll välishindamisest, aga kas kvaliteedikriteeriumite osas võtsite arvesse ka enesehinnanguid institutsioonide puhul, aitäh? Äh, kolleeg Morgano. kolleeg Morgano, palun. ja teen kiiresti kõigepealt soovin tänada selle ülevaate eest, mida me kuulsime, seal räägiti väga paljudest äh, aspektidest, loomulikult äh, peame kõik selle veel täpsemalt üle lugema, et sellest kõigest paremini aru saada. Te toonitasite muuhulgas seda, et äh, ühelt poolt üritatakse hinnata kvaliteeti, teisalt säilitada Euroopa ülikoolide traditsioone. rahvusvahelistest pingeridadest on sellest just puudu. seal eristatakse ülikoole selle põhjal, kes tegelevad teadustööga, kes tegelevad äh, õpetamisega. Euroopas käivad need asjad enamasti käsikäes. <clears throat> me lähtume sellest, et äh, ei saa teha teadustööd ilma teadlasteta ja need äh, teadlased peavad samas tegelema ka õppetööga. tänan. It's up to you. Thank you um,. Thank you, I will start so I can leave the. tänan, ma alustan ise ja siis äh, Queenie vastab keerulisematele küsimustele. jah, enesehindamine on väga oluline punkt loomulikult äh, välishinnangut ei saa anda ilma enesehinnanguta. tihtipeale, kui äh, me küsime institutsioonidelt, äh, mis on kõige olulisemal kvaliteedi hindamises, siis nad ütlevadki, et enesehinnang on nende jaoks kõige väärtuslikum osa või enesehindamine nii et äh, välised hindajad äh, suunavad institutsioone ennast ise hindama. samuti mainiti teie poolt seda, et äh, pingeread ei saa asendada kvaliteedi tagamist, sellepärast et seal ei pöörata tähelepanu kõikidele institutsioonidele ja õpetamisele sellisel määral, nagu meie seda sooviksime. probleem on nüüd selle, et õpetamise kvaliteeti puudutavaid andmeid on väga keeruline koguda ja analüüsida. kui äh, vaadata nüüd äh, teadustööd, siis on äh, olemas teadustööde avaldamise statistika ja indeks, aga samas õpetamise kohta selliseid indekseid, sellist statistikat ei ole ja seetõttu ongi keeruline pingeridades äh, ka hinnanguid vastavalt anda. kvaliteedi tagamise raportid võiksid olla paremini kasutatavad, me võiksime sealt saada andmeid, mis võimaldavad anda konkreetsemat hinnangut kvaliteedi kohta. ja ma tahaksin anda nüüd sõna vahepeal ka Euroopa Komisjoni esindajale ja siis saab sõna äh, teine esineja suur tänu, esinaine, ma sooviksin tänada ka autoreid väga huvitava põhjaliku raporti eest. Te ilmselt mäletate, et kaks tuhat neliteist tuli ka Euroopa Komisjon välja kvaliteedi tagamise raportiga ja me jõudsime kohati päris sarnastele seisukohtadele, me peame liikuma edasi ähm, kvaliteedi tõstmisele, me peame üle saama ka sellest negatiivsest suhtumisest, mis eksisteerib üliõpilaste ja õppejõudude hulgas kvaliteedi hindamise suhtes. tihtipeale neid kvaliteediraporteid ei ole lihtne mõista ja tihtipeale ei ole lihtne mõista, kas siis institutsiooni hinnati vastavalt hästi või halvasti. nii et kohati me oleme jõudnud jah, samadele järeldustele. Euroopa Komisjon on äh, toetanud ka mitmepoolseid äh, pingeridu. Multirank äh, esindab kõiki institutsioone, tal on terviklikum, mitmekülgsem lähenemine, aga üldiselt äh, on nii, et äh, kui äh, teadusuuringute äh, pingeread on sellised, nagu nad on, siis me jätame tähelepanuta selle, kuidas see mitmepoolne hindamine, multirank on sisse tulnud mitmeid uusi aspekte, hoopis uusi vaatenurki. Rasver ütles, et äh, kui me lihtsustame uut mitmepoolset hindamist, siis me muudame selle kõrghariduse hindamise liiga ühekülgseks, meil tuleb vastupidi läheneda mitmekülgselt, terviklikult tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kuidas lihtsustada administratiivset äh, koormat, näiteks Hispaanias on võimalik kõik vastavad andmed koguda otse ministeeriumilt, institutsioonid ise ei pea seda enam eraldi kellelegi edastama, nii et tuleb vältida sellist äh, topelttööd ja tuleb teha koostööd institutsioonidega, kuidas uus äh, mitmepoolne hindamine teha nende jaoks vastuvõetavamaks ja meil tuleb loobuda sellistest pingeridadest, mis ei äh, kajasta seda mitmekülgsust ja reaalsust, mis meil Euroopa Liidu äh, haridusasutustes eksisteerib. suur tänu. üks soovitus, millega te välja tulite, seisneb selles, et äh, meil tuleb edasi arendada seda mitmepoolset pingereastamist, äh, aga seda ei ole vaja lihtsustada, vaid äh, muuta see kergemini loetavamaks ja teha lihtsamaks andmete kogumine liikmesriikides, nii et need andmed oleksid peale, paremini loetavad ja võrreldavad, nii et me mitte ei soovi lihtsustada, vaid indikaatorid tuleb äh, muuta läbipaistvamaks. ja tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas haridusasutuses on keskendutud rohkem teadustööle või õpetamisele. ja ma tahaksin nüüd teada et kas võetakse arvesse ka andmeid selles osas, mis juhtub üliõpilastega pärast kõrgkooli lõpetamist, kui lihtne on neil leida tööd, kui lihtne on neil astuda edasi õppima mõnda teise ülikooli, kui tõhus on olnud selles osas nende õpetus ja millised on nende šansid rahvusvahelisel tasandil? ja kõigepealt ma täpsustan, et äh, meie arvates on ka hea pingeridade koostamisel kasutada rohkem äh, indikaatoreid ja väga oluline on, et äh, see mitmepoolne lähenemine oleks tõesti elujõuline ja et kasutatakse nii õpetamise kui ka teadustöö indikaatoreid nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidu väliselt on hea, et haridusministrid teevad siin omavahelist koostööd, aga küsimus on selles, kuidas koguda vastavaid andmeid Euroopa Liidu välistelt haridusasutustelt, eriti kui me räägime pingeridadest, siis äh, esitatakse küsimus, et äh, miks äh, mõõdetakse õppimise sisendit, mitte väljundit, miks ei vaadata, mis on õppimise tulema. aga samas äh, seda väljundit on äh, veelgi keerulisem muut-, mõõta. Economist äh, hiljuti kasutas indikaatorina palgamäära, aga ma ei tea, kas see on just kõige parem viis, kuidas hinnata ülikooli lõpetanute edukust. aga väga oluline on loomulikult see, et me hindaksime nii õpetamise kui ka teadustöö indikaatorid ja loodetavasti Euroopa Liit võtab selles osas enda kanda juhtrolli. meil peab olema hallatav äh, hulk indikaatoreid õppimise ja teaduste osas, selliseid indikaatoreid äh, peame toetama, mida on võimalik ka rahvusvahelisel tasandil äh, vastastikku hinnata andmekaitse, vabandust, andmete kogumise koorma leevendamiseks äh, oleks Euroopa Liidul äh, võimalik teha koostööd äh, OECD-ga teatud projektide raames, et võtta üle mõned ülemaailmsed andmete kogumise mudelid, siis on võimalik vältida seda, et äh, pingeridade koostajad peavad äh, pöörduma konkreetselt iga institutsiooni poole eraldi. ja kui institutsioonid ise esitavad äh, andmeid, siis peab olema tagatud ka nende andmete õigsuse hindamine. seega tuleb edasi arendada äh, andmete kogumise metoodikat ja samuti õpetamise ja teadustöö indikaatoreid. ja selle mitmepoolse lähenemisega üritatakse tööde lõpule aastaks kaks tuhat seitseteist on võimalik ka jätkata samuti tõusetus küsimus, et kuidas näiteks võrra Euroopa Liidu ülikoolide konkurentsivõimet näiteks Aasia ülikoolide omadega, kuidas neid pingeridasid võrrelda. ja üldiselt see uus lähenemine multirank on äh, muutnud olemasolevaid äh, traditsioone, see on olnud väga hea, on olnud erinevad äh, pingeread eh, lähtuvalt erinevatest regioonidest, ülikoolidest, teemadest. nii et kasutajad saavad ka rohkem kogu seda protsessi suunata erinevate traditsioonilistest pingeridadest. Multirank on hinnanud äh, üle kaheksasaja ülikooli. samas kui traditsioonilised pingeread on hõlmanud umbes nelisada ülikooli puuduseks on see, et äh, erinevused, ütleme, koha number sada ja koha number kolmsada vahel on tõesti marginaalsed, null koma null äh, üks protsenti. ja seetõttu ei ole võimalik niimoodi hästi kvaliteeti hinnata. see on pigem äh, turundamise ja enda, enda nähtavaks tegemise vahend ja selle me oleme ka selgelt välja öelnud, meil peaks olema sõltumatu informatsiooniportaal, mis selgitab ka seda, et mida need pingeread äh, konkreetselt äh, mõõdavad. ja olgugi, et äh, ülemaailmsed pingeread väidavad, et nad aitavad äh, üliõpilastel vastu võtta otsuseid, siis tegelikult äh, on seal keskendutud äh, hoopis teadusandmete otsimisele. nii et palju teavitustööd on veel ära teha. ja suur tänu. tegemist on tõesti väga huvitava infoga, ma arvan, et arutelu sel teemal ei ole meil veel lõppenud. mulle meenub eelmine mandaadi aeg meil siin kultuurikomisjonis, endine volinik Vassiljev rääkis meile sellest, kuidas oleks võimalik paika panna hea Euroopa Liidu pingerea definitsioon, milliseid faktoreid tuleks arvesse võtta ja palju oleme me juba saavutanud. teised äh, rahvusvahelised äh, pingeridade süsteemid ka muudavad oma lähenemist, äh, nad äh, arvestavad rohkem mitmekesisusega. meil tuleb loomulikult selle tööga edasi minna üliõpilaste huvides. infot tuleb rohkem loetavamaks muuta, terviklikumaks ja vältida liigset äh, bürokraatiat. tänan mõlemat äh, esinejat, mõlemat eksperti. suur tänu teile, et täna siia tulite. suur tänu teie poolt saadud info eest ja me kindlasti lähitulevikus kohtume jälle grazie anche alla Commissione per suur tänu komisjoni esindajatele, aitäh, et tulite siia ja sõna võtsite. sellega on komisjoni koosolek lõppenud. sooviksin tänada kõiki, sealhulgas ka Äh, tõlke järgmine koosolek kahekümne viiendal jaanuaril viisteist null null, kes ei ole koordinaatorid, neil palun äh, lahkuda sellel, äh, sest nüüd jätkub koordinaatorite koosolek